przewodniczący! koleżanki i koledzy! kallid kolleegid ehm, alustagem tööd ja avame meie tänase istungi meil on mõningaid kurbi uudiseid nimelt ETA on lasknud maha äh, Prantsuse politseiametniku ja see juhtum näitab väga selgelt, et terrori probleem Euroopas ei ole sugugi välja juuritud ja Euroopa Parlamendi nimel ma tahaksin äh, Prantsuse hukkunud politsei omastele edastada kaastundeavaldused ja loodetavasti äh, jõuavad kohtu ette mitte ainult selle jubeda mõrva sooritajad, vaid ähm, ka äh, teised terroritoetajad. ja veel Kuubas umbes kolmkümmend äh, Ladies in White ehk daamid valges organisatsiooni liiget äh, arreteeriti meeleavaldusel. tegemist on selle organisatsiooni puhul ähm, naisterahvaste organisatsiooniga, kelle pojad või mehed on vangistatud poliitilistel põhjustel täna mõtleme nendele julgetele ja vapratele naistele ja meie mõtted on siis nendega, et aidata neid ehk veidi nende raskes olukorras. järgmine päevakorrapunkt, ühine arutelu, kaks raportit puudutavad mõlemad Euroopa Keskpanga aastaaruannet ja siis iga-aastast aruannet euroala kohta. Edward Shikluna raport Euroopa Kesk-, Panga aastaaruande kohta kaks tuhat kaheksa on siis meie esimene raport ja Sven Kiigoldi raport euroala ja riikide rahandust käsitleva kahe tuhande üheksanda aasta aruande kohta. ja sõna annaksin ma järgmisena meie raportöörile, härra Škiklunale, palun härra president, kaks viimast aastat on kindlasti olnud kõige suuremad väljakutsed pakkuvat aastat Euroopa Keskpangale ja tema kui finantsstabiilsuse garanteerijale. kahe tuhande kaheksanda aasta aastaaruande alane raport selles kontekstis ka koostati, me keskendume EKP pidevale reaktsioonile majanduskriisile, sellest väljatuleku strateegiatele, mille on välja pakkunud stabiilsuse tagamisele Eurotsoonile ning äh, EKP rollile äh, finantsülesehituses ning äh, ka selle institutsiooni vastutuskohustusele pöörame tähelepanu. loodetavasti selles raportis on leitud hea tasakaal. finants- ja majanduskriis on viinud meid äh, eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest kõige hullemate majanduslike aegadele ning äh, majanduskasv, mida ülejäänud Euroopa varem nautis, äh, on sattunud löögi alla, enamus liikmesriigid on reaalmajanduse valles väga kannatanud, tagajärjed on olnud tuntavad. neli protsenti on kuivanud kokku meie majandus aastal kaks tuhat üheksa, null koma seitse protsenti, kaks tuhat kaheksa oli kasv ainult ja äh, kasvumäärad on aastal kaks tuhat kümme väga aeglaselt hakanud ülespoole liikuma ja prognoosid ei ole väga head ka aastaks kaks tuhat üksteist. suurem osa liikmesriikidest äh, on eelarve puudujäägi all kannatamas ja komisjoni majandusprognoos kahe tuhande üheksandaks aastaks nägi ette äh, keskmiseks eelarve puudujäägiks kuus koma neli protsenti ja seitsekümmend kaheksa koma kaks protsenti valimissektori võlaks. Äh, need arvud ilmselt kindlasti aastal kaks tuhat kümme veelgi tõusevad. Läheb aastaid, enne kui need äh, numbrid, mille kõrgeks põhjuseks on praegu majandus- ja finantskriis, langevad uuesti kriisieelsesse aega. Euro-, Euroopa Keskpank on suhteliselt hästi minu meelest reageerinud kriisile. EKP peamiseks eesmärgiks on tagada hindade stabiilsus ja kuigi inflatsioon oli EKP äh, määradest tuntuvalt kõrgemal, aastal kaks tuhat kaheksa juunis ja juulis äh, neli protsenti on inflatsioonimäärad nüüdseks kukkunud ning EKP on pidevalt äh, vähendanud kahe tuhande kaheksandal aastal intressimäärasid tõusnud ja nüüd on intressimäärad ühel protsendil. EKP peamiseks rolliks finantskriisi ajal oli kehtestatud likviidsustoetuste suurendamine mitme standardsete meetmetega. ilma sellise toetuseta oleksid paljud finantsinstitutsioonid, kellel on säästud ja Euroopa kodanike pensionid hoiul kindlasti kokku varisenud muidugi me võime väidata, et EKP intressimäärade kärped ei olnud nii radikaalsed kui näiteks äh, Ameerika Föderaalreservil või äh, Inglise pangal. ja suured äh, sularahasüstid on paljud institutsioonid hoidnud kokku varisemast, kuid reaalsus on see, et paljud pangad ei ole seda likviidsust edasi kandnud oma klientidele ja eriti on kannatanud VKE-d selle all kellest majandustaastumine äh, kindlasti sõltub. selle asemel on pangad neid lisavahendeid kasutanud oma positsioonide äh, toestamiseks, avaliku sektori vahendite kasutamine on andnud neile võimaluse ka boonuseid välja maksta suurtes summades ja ei saanud vältida ka poliitilistele reaktsioonidele viitamast, mida praegu on vaja eelarvete ebatasakaalu kont-, kontekstis see süste-, see situatsioon on väga palju segadust tekitanud ja tuleb kiirelt tegutseda, kuid jätan võib-olla kolleegidele võimaluse sellest natukene rohkem rääkida. härra president, nagu eelraportööridki arva-, eelmised raportöörid arvan, et Euroopa Parlamendi ja EKP vaheline dialoog on äh, konstruktiivne ja positiivne, sellest tuleks kindlasti kasu lõigata. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks olema kindlasti rohkem kaasatud EKP Äh, juhatuse liikmete nimetamisesse ja ka EKP presidendi nimetamisesse. nimelt pretsedendi lõi ju hiljuti uue EKP asepresidendi ametisse nimetamise menetlus. EKP vastutab äh, Euroopa kodanike ees äh, läbi Euroopa Parlamendi ja seda vastutuskohustust tuleks veelgi tugevdada kriis on ju näidanud ennekõike seda, et reguleerimata turud äh, ei äh, tee ise korrektuure ja, ja omavad süsteemseid riske ja seega on väga oluline läbi viia äh, kõikehõlmav reformide jada meie finantsstruktuuri Euroopa Liidus ja tuleks äh, kindlasti luua Euroopa süsteemsete riskide nõukogu, kelle eesmärgiks on siis olla valvekoeraks nii-öelda ja hoiatada meid kõikidest võimalikest äh, härra president, mulle anti lisaminut, ütleb kõneleja, kuid härra president katkestab siiski kõnelejat. härra Kiigolt, palun. härra president raport euroala riikide rahanduse kahe tuhande üheksanda aasta aruande kohta koostati ajal, mis oli Eurotsooni jaoks äärmiselt suureks väljakutseks ning see ajahetk ei ole endiselt veel möödas. majanduslik äh, olukord valmistab äh, kodanikele ja meile kõigile endiselt veel väga suurt muret ning äh, sel ajal koostati see raport äh, majanduskomisjonis väga heas koostöövaimus ja seetõttu sooviksin seda siin ka esitleda ja rõhutada seda koostöövaimu. selge on see, et nii komisjoni ähm, esialgses dokumendis ja ka soovituses, mida me äh, majanduskomisjonina praegu äh, välja pakume, me näeme, et ühelt poolt majandusolukorda tuleb stabiliseerida, teisalt kriis mis praegu mingilgi määral on hakanud stabiliseeruma, kasvumäärad on äh, ülespoole paranenud, on siin äh, näha teist faasi, nimelt äh, avaliku sektori eelarve puudujäägiga on tegu. ning me peame selle väljakutsega hakkama saada, et kriisist välja tulla, ma arvan, et sõnum on väga selge, me peame võimalikult kiiresti äh, tulema tagasi stabiilsus- ja kasvupakti juurde, me ei saa oma järeltulevatele põlvkondadele panna seda võlga koormaks. samuti on selge see, et stabiilsus- ja kasvupakti eeskirjadest ei piisa, Eurotsoon peab ka vastavad meetmed koordineerimiseks vastu võtma, mis praegu puudu on sellepärast et me näeme, et Eurotsoonis on väga suuri vahesid, me peame nende vahedega tegelema ning me peame ka rahanduspoliitikat äh, tugevdama. suureks väljakutseks majanduslikku vastutust kandvate organite juures on äh, selle väljakutse ja probleemi lahendamine ja see tähendab seda, et ei saa jääda oma riiklike prioriteetide juurde ja oma riiklike huvide juurde. just nüüd peab Eurogrupp tegema rohkem ähm, koostööd. ja ma ka selgitan täpsemalt, mida me välja pakume. kõigepealt me vajame majandusliku koordineerimise tõhusaid instrumente, teiseks struktuuriline äh, sõltuvus äh, erinevatest ressurssidest tuleb muuta. me ei saa järgmise toorainete hinna kasvu puhul, mis praegu juba toimub, et me sattume jälle sõltuvuse ringi. ja kolmandaks, finantsturud tuleb tõhusalt äh, reguleerida. näiteks äh, liikmesriigid peavad järelevalve nõukogude sisse seadma. neljandaks ei ole võimalik, et sellises kriisis Euroopa väärtustele äh, vastaselt ei ole esiplaanil mitte sotsiaalne sidusus, vaid äh, liikmesriikides on täiesti absurdseid intressimäärasid seatud oma äh, äh võlgade ja kahjumite katmiseks ja seetõttu me leiame, et liikmesriigid peavad sisse viima, et vahendid selleks, et äh, solidaarsust tugevdada ja toetada ühiskonna kõige nõrgemaid. ja fiskaal, äh, rahanduspoliitika ei tohi aset le äh, leida tarbijate najal. komisjon peaks lõppude lõpuks kiiresti tegema ettepanekuid ka tulumaksu osas. raport nõuab veel kord ka, et et liikmesriigid peavad vastavat ähm, aruandet äh, esitama ka oma äh, majandusolukorra kohta. siseturu taastamine on olulisem kui ähm, maksualane konkurents, sellepärast et me ei tohi tulla sellest kriisist välja mitte veel suuremate võlgadega, vaid tugevama majandusliku koostööga liikmesriikide vahel. me ei tohi jätta oma võlgasid oma äh, lastele, vaid me peame oma lastele edasi pärandama Eurotsooni, mis teeb tugevat koostööd ja jääb seisma ka konkurentsiolukorras äh, maailmas. suur tänu, ütleb härra president tere tulemast ka Euroopa Keskpanga presidendile, härra Jean-Claude Trichet'le. Teil on sõna. lugupeetud härra president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud. seoses selle aruandega, mis puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta aruannet, siis mul on äh, väga hea meel olla siin äh, teie ees. ja selleaastane äh, arutelu on ajaliselt tunduvalt edasi lükkunud, kuid see võimaldab mul rohkem selgitada ka praegust olukorda. nagu te teate, härra president, on Euroopa Keskpank Äh, väga õnnelik tihedate sidemete üle Euroopa Parlamendiga, need sidemed lähevad palju kaugemale sellest, mida lepingud nõuavad. aastate jooksul on meil välja kujunenud teatud tavad, väga produktiivsed sidemed ning mul on väga hea meel nende kahe raporti üle, härra Skikluna ja härra Kiglulundi üle, raporti üle, see näitab e-, jällegi, et meie suhted on väga head me oleme vaadanud, millised on majandussündmused, mis on aset leidnud, milline on olnud äh, rahanduspoliitika. kõigepealt äh, räägin äh, siis ka resolutsioonist ja samuti hetkeolukorrast. kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Keskpank tegutses väga aktiivselt, nagu härra Sikluna ütles, ja me tegutsesime siis tingimustes, mida ajaloolased ilmselt kirjeldavad tulevikus kui kõige raskemat majanduslikku olukorda pärast teist maailmasõda, pärast finantskriisi. me üritasime äh, äh, majanduse vabalangemist ära hoida. viimase, möödunud aasta aprillil, aprillini majandus langes iga kuu Äh, selle perioodi jooksul oli äärmiselt oluline säilitada usaldus ja seda on Euroopa Keskpank püüdnud teha. me oleme püüdnud äh, võtta kasutusele äh, konkreetseid meetmeid ja astuda erakorralisi samme, mis olid vajalikud, samas oleme püüdnud olla paindlikud ja pidada kinni oma esmasest eesmärgist, milleks on hindade stabiilsuse säilitamine me oleme rakendanud mitmestandardseid rahapoliitika meetmeid, oleme tõhustanud krediiditoetust ja see on Eurotsooni majandusele kasuks tulnud. me oleme toetanud rahaturgude toe-, toimimist, oleme parandanud rahastamis- ja laenu andmise tingimusi selleks, et raha tõesti jõuaks reaalmajandusse ja e, oleme seda teinud nii, et me ei ole ainult vähendanud intressimäärasid. me oleme vähendanud ka oma intressimäärasid nii kodumajapidamistele kui ka ettevõtetele. meie juhtpõhimõte on see, et olukord peab ta-, taastuma ja senikaua, äh, kuni äh, seda ei ole juhtunud, siis need erakorralised meetmed jäävad jõusse. me ei soovi et äh, need meetmed aga jääksid jõusse igavesti, sellepärast et nii võib tekkida nendest sõltuvus ja seetõttu me olemegi juba mitmeid oma erakorralisi likviidsusmeetmeid hakanud juba äh, lõpetama. me oleme pööranud palju tähelepanu erinevatele refinantseerimisoperatsioonidele ja samuti oleme üritanud säilitada likviidsustoetuse Euroopa Liidu pangandussektorile kuni selle aasta oktoobrini äh, nõukogu on seisukohal, et praegune rahanduspoliitika on sobiv ning me pöörame endiselt tähelepanu inflatsioonile, et tagada keskpikas perspektiivis hindade stabiilsus nüüd äh, kõneleksin mõnedest teemadest, äh, mida te oma resolutsioonis mainisite ja mida mainiti ka raportis. Äh, kui kõnelda läbipaistvusest ja aruandekohustuslikkusest, siis me Eh, hindame väga regulaarset dialoogi Euroopa Parlamendiga ning konstruktiivset vaimu, milles need mõttevahetused toimuvad. ma tervitan Majandus- ja Rahanduskomisjoni eh, toetust meie igakvartalisele eh, rahandusküsimustes toimuvale dialoogile. nagu raportöör, raportöör juba ütles, meie oleme aruandekohustuslikud Euroopa rahva ees, see tähendab Euroopa Parlamendi ees me peame Euroopa Keskpanka üheks maailma kõige läbipaistvamaks keskpangaks. me korraldame pressikonverentse pärast seda, kui panga juhatus on kogu, kogunenud ning see on üks uuenduslikke algatusi, mida ei ole üle võtnud veel teised sõsarinstitutsioonid. me avaldame ka oma av-, sissejuhatavaid avaldusi, kus selgitame oma poliitikat ning äh, nende tagamaid. Äh, kriisi ajal oleme me tõhustanud oma kommunikatsioonistrateegiat ning seetõttu oleme ka suutnud leevendada rahaturgude reaktsiooni, oleme sisendanud usaldust. Te tahtsite ka teada, mida arvab Euroopa Keskpank arvelduskoja loomisest sellistele instrumentidele nagu näiteks krediidiriski vahetustehingud? Äh, eurodes denomineeritavate krediidiriski vahetustehingute probleem on äh, tõsine ja võib ohustada euro, eurotsooni finantsstabiilsust ja seetõttu ongi arvelduskodade loomine väga oluline, mitte ainult selleks, et suurendada läbipaistvust, vaid ka selleks, et äh, riske jagada ning mitmekesistada ning hoida ära liigsete riskide võtmist niisiis need finantsvahendid, mis riskide maandamiseks kasutusele võeti, neid ei tohi kasutada spekulatsiooni eesmärgil ning reguleerivatel ametkondadel peab olema võimalik uurida äh, seadusevastast käitumist ja selles osas me oleme täiesti ühel meelel parlamendiga. nüüd äh, räägiksin äh, Majandus- ja Rahandusliidu väljavaadetest rasketel aegadel. majanduse taastumine on käimas, aga see ei tähenda veel seda, et kriis oleks läbi me teame, et äh, majanduse taastumise tempo on ebaühtlane ning ei saa välistada tagasilööke. pealegi on meie ees veel terve rida probleeme, mis puudutavad näiteks meie finantssüsteemi reformi. Äh, rahandus peab mängima väga olulist rolli ja ei tohi olla äh, takistavaks teguriks meie majanduses. selle konstruktiivsuse proovikiviks on see, et rahandus peab teenima reaalmajandust ja selleks on meil vaja parandada finantssüsteemi toimimist. siiamaani on väga palju tähelepanu pööratud pangandussektorit, pangandussektorile. reformide käigus tuleks aga pöörada ka pangavälistele finantsinstitutsioonidele ning äh, finantsturgude toimimisele. me peame välja töötama mehhanisme ja stiimuleid, mis tagavad, et rahandus ei väljuks kontrolli alt eh, niimoodi, nagu see juhtus enne kriisi. me peame ohjama süsteemseid häireid, mis võivad kahjustada Euroopa kodanikke, me peame looma Euroopa süsteemsete riskide nõukogu, praegu parlament kaalub selle nõukogu loomist ja see on õige reageering praegustele probleemidele. Euroopa majanduses on veel teisigi väljakutseid Äh, mis on seotud riigi rahandusega, nagu rõhutas ka raportöör. Euroopa, äh, äh, Euroopa rahanduses meil on selge vastutuste jagamine ning pidades silmas seda vastutuste jagamist, siis võite kindlad olla, et Euroopa Keskpank täidab oma kohustusi nii kesk, säidab, säilitab hindade stabiilsuse Eurotsoonis keskpikas perspektsioonis ja tuginedes viimastele prognoosidele, äh, selle aasta lõpus, pärast seda, kui meil on olnud äh, kaksteist aastat eurot, on meil keskmine inflatsioon üks koma üheksakümmend viis protsenti ja see on äh, kooskõlas siis hinnastabiilsusnõuetega vähem kui kaks protsenti. Euroopa Pank, Keskpank on on pühendunud selle ees, eesmärgist kinnipidamisele ja meie teod tõendavad seda. Äh, rahaliidu äh, toimimine ei sõltu ainult rahanduslikest meetmetest, vaid ka majandusest ning äh, riiklikel tasandil võetud meetmed peavad olema usaldusväärsed ja konkurentsivõimelised. antud olukorras, kus Euroopa ees seisavad väga olulise tähtsusega otsused, on oluline mõista, et jõukas Euroopa Liit nõuab sihikindlat käitumist kõigilt. Euroopa Rahaliit on lihtsalt midagi enamat kui rahasüsteem, see on ühist saatust jagav liit. ma kordan, me jagame ühist saatust. ning äh, see oli ka Euroopa Liidu asutajate nägemus. Äh, äh, rahandusliit ei ole lihtsalt midagi, mis on vajalik, see on osa üldisest protsessist, mis algas pärast teist maailmasõda. ma usun, et me tihtipeale alahindame neid, seda, mida Euroopa on saavutanud me tihtipeale liiga kiiresti kritiseerime oma institutsioone ja protsesse, ometigi on need institutsioonid ka rasketel aegadel hästi toiminud. finantskriisi ajal Euroopa institutsioonid ja protsessid on olnud tõhusad. me oleme siinpool Atlandi ookeani vältinud selliseid meetmeid, mis oleksid kriisi intensiivistanud ning ma pean ütlema, et ma hindan väga Eurotsooni liikmesriikide pühendumust, mida, mis väljendus möödunud äh, nõukogu kohtumisel, kus otsustati astuda sihikindlaid samme Eurotsooni finantsstabiilsuse kaitseks. samuti tahaksin võimalda, kasutada võimalust, et ma olen siin Euroopa Parlamendis ning äh, Äh, kõnelda teile sellest, millest ma juba rääkisin esmaspäeval rahandus- ja majanduskomisjonis toimunud kuulamisel. Euroopa Keskpanga nõukogu tahab äh, säilitada miinimumkrediidi äh, lävendid ka pärast kahe tuhande kümnenda aasta lõppu. paralleelselt võtame me jaanuarist kaks tuhat üksteist kasutusele skeemi, mis peaks äh, eurosüsteemi piisavalt kaitsma. ma edastan teile tehnilised üksikasjad, kui annan aru järgmisel kohtumisel panga nõukogu kohtumisest. ja ma tahaksin äh, öelda, et kümme aastat Äh, tagasi, kui me võtsime kasutusele ühisvaluuta, siis see oli üheks suurimaks saavutuseks Euroopa integratsioonis. see on aidanud tagada jõukuse Euroopas. Äh, ülemaailmne finantskriis on toonud endaga kaasa uusi väljakutseid, millega meil on tulnud tegeleda. Äh, rahaliit ning meie väga tihedad sidemed ühe, ühisturu raames on hoidnud ära selle, et kriis ei ole oluliselt õhunenud, raskenenud, nii nagu juhtus üheksakümnendate aastate alguses. meie ühine eesmärk on tagada jõukus ja rahu selleks, et meie liit oleks veelgi ligitõmbavam koht, kus elada ja töötada. selleks on meil vaja ka tugevdatud järelevalvet, nagu ütles raportöör. meil on vaja tugevdatud koostööd ning meil on vaja uut elu sisse puhuda ühistele eesmärkidele. see, kõik see, mida me enda ümber näeme, tunnistab, et Euroopa Liidu asutajate nägemus oli õige, aitäh! suur tänu, härra president Trichet'le. tervitame nüüd järgmisena Euroopa Komisjoni nimel volinik Olli Rehni suur tänu, härra president. härra president Trichet, austatud parlamendisaadikud, lubage kõigepealt äh, mul tänada teid selle võimaluse eest rääkida täna kahe tuhande kaheksanda aasta Eurotsooni aastaaruandest. kui meie oma iga-aastase avalduse koostamise käigus äh, olime, me teadsime, et teatud teemad tõusevad kindlasti päevakajalisteks kuid äh, võib-olla on nad siiski liiga teravalt, äh, vähemalt minu maitse jaoks, äh, esile kerkinud viimastel päevadel. lubage tänada mõlemaid raportööre, Edward Šiklunat ja Sven Kiigoldi, raportid on väga kõrge kvaliteediga ja arvestades seda, et Euroopa Keskpank on sõltumatu institutsioon keskendun mina Sven Kiigoldi raportile, mis on tänase majanduskoordinatsiooni ja majandusvalitsemistavade äh, alasele arutelule Eurotsoonis väga oluline panus. Kiigoldi raport äh, on äh, saanud väga suure toetuse parlamendi majanduskomisjonis ning see kindlasti tunnistab seda, kui Eh, õigesti on valitud eh, raporti puhul eh, lähenemine. ma olen president Trichet'ga täiesti ühel nõul selles osas, et euro ei ole mitte ainult tehniline valuuta korraldus, vaid on üks Euroopa Liidu peamiseid poliitilisi projekte. seda projekti tuleb kaitsta ja edasi arendada ühtses euroopalikus vaimus, mitte ainult täna ja homme, ülemkogu ajal, kus äh, ülemkogu tuleb siis kokku väga kriitilisel hetkel. tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast on Eurotsoon olnud äh, majandusliku stabiilsuse tsooniks. see tsoon on kaitsnud meie kodanike majanduse võngete eest, kuid kahe tuhande kaheksanda aasta lõpust on äh, ka Eurotsoon saanud tugeva löögi tänu rahvusvahelisele majanduskriisile ja vaatamata majanduse taaskäivitamise poliitikale ja suurtele fiskaalsetele süstidele on majanduskasv nõrk ja ebakindlus turgudel on väga suur. viimased äh, trendid turgudel on finantsstabiilsuse ja majandusvalitsemise äh, Eurotsoonis tõsiselt äh, proovile pannud, eriti seoses Kreekaga lubage öelda nii palju, et äh, Kreeka on asunud äh, selgelt sellele teele, et sellel aastal nelja protsendi võrra eelarve defitsiiti vähendada, äh, seda tänu sellele, et Europarlament selle aasta al-, Kreeka parlament selle aasta alguses võttis vastu väga veenvad kärpemeetmed. Kreeka eelarve ajaloos ja majandusliku arengu ajaloos võib tegemist olla tõesti murrangulise pöördepunktiga kuid ei Kreeka ega ka Eurotsoon ei ole veel hullemast äh, läbi murdnud, sellepärast et Eurotsoonis on ka teisi piirkondi, kus finantsstabiilsus on ohus. ja seega on komisjon julgustanud tugevalt äh, Eurotsooni liikmesriike võtma poliitilisi otsuseid äh, ja kasutusele rahapoliitika vahendeid, mis tagaksid stabiilsuse Eurotsoonis Need vahendid peaksid olema kiirelt kasutusele võetavad, kui see on vajalik vastavalt alus, vastavalt lepingule ja väljaajutamisklauslile, ilma et siis rikutaks seda mehhanismi. meie omalt poolt võime teile kinnitada, et Euroopa Komisjon on valmis rakendama taolist euroopalikku raamistikku kooskõlastatud abi andmiseks ja seda meetodit saaks siis kasutada seda, kui seda on vaja ja kui seda meilt palutakse. me teeme praegu väga intensiivselt koostööd kõikide Eurotsooni liikmetega ja Euroopa Keskpangaga, et veel sellel nädalal Euroopa Ülemkogu kontekstis sellise raamistikuni ka jõuda kuid äh, lisaks äh, sellele kõige põletavamale kriisi haldamistööle peame me kaaluma ka seda, kuidas taolised äh, olukorrad oleks välditavad tulevikus, et me tule, et me ei peaks enam olema silmitsi selliste juhtumitega nagu Kreeka täna. see, mis Kreekas on toimunud, näitab seda, kui oluline on majanduslike valitsemistavade harmoneerimine ja seda on ka Lissaboni lepingu õiguslik alus äh, tegelikult võimaldamas. ja seega ongi praegu ettevalmistamisel ettepanekud sada kolmkümmend kuus artikli rakendamiseks, see on siis Lissaboni lepingu artikkel, äh, ja Euroopa Komisjonilt on tulemas äh, ettepanek süvendatud majanduspoliitika kohta juba siis järgnevatel nädalatel nagu ka teie, raportöör Kiigold, kahekümne kaheksandas äh, punktis oma raportis ütlete, kahetseme ka meie seda, et äh, on olnud puudejääke koordinatsioonis euroalal ja seega on meil vaja integreeritud lähenemist, mis keskenduks äh, poliitilistele sammudele ning meil on vaja väga selgeid menetlusi. kõigepealt tuleb muidugi vältida Äh, eelarve puudujääke, äh, mis, äh, millega ei ole võimalik koos elada ja me peame tooma sisse laiemad ja karmimad soovitused liikmesriikidele, et viia läbi korrigeerivad meetmed ja jään ootama ka teie toetuse selle, selles küsimuses. me saaksime ära kasutada muidugi paremaid ka tänase, paremini ka tänaseid vahendeid äh, komisjon võib saata suuniseid liikmesriikidele, kelle majanduspoliitika äh, võiks äh, ohustada Majandus- ja Rahaliidu toimimist. seda ilmselt siiani on kasutatud natukene liiga harva, seda meet-, vahendit. Lissaboni lepinguga on komisjonil vastavalt artiklile sada kakskümmend üks äh, ennetavaid hoiatusi saata otse liikmesriigile see on konkreetne vahend, mille osas me saame juba palju varem äh, pöörata liikmesriikidele tähelepanu potentsiaalsete riskantsete äh, majanduse arengute kohta. ja härra president, kuivõrd aega on vähe, äh, siis räägiksin makromajanduslikest elementidest. oma kõne lõpuosas ma olen täiesti nõus selles osas raportööriga ja ütleksin, et finantskriis on äh, meile väga julmalt näidanud äh, seda, et äh, viimaste aastakümnete majanduskasvu ei saa võtta iseenesestmõistetavana, täna võib-olla kõige hullem läbi, majandus on tõusuteel, kuid see tõus on habras ja ei ole iseseisev ning majanduse väljavaated ei ole väga optimistlikud ning sama puudutab ka riigi rahandust liikmesriikides, mis on ju alus, mille stabiilsus on alus stabiilsele arengule terves Euroopas. kaks aastat kriisi, kuigi meie stiimulid on olnud väga suured, on siiski meid väga tugevalt löönud, daamid ja härrad ja see kindlasti varjutab äh, majandusmaastikku ka järgnevatel aastatel. me peame andma endast parima selleks, et majandus taas äh, äh, hoogustuma hakkaks, tegemist ei ole tavaliste aegadega, aeg on nüüd astuda samme, millega tagatakse jätkusuutlik areng ja töökohtade loomine, suur tänu! aitäh, volinik ning fraktsioonide nimel kõigepealt Rahvapartei proua Akoni. Teil on sõna kolmeks minutiks. Mesdames... aitäh, president. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud. ma tahaksin kõigepealt tänada ja õnnitleda raportööri härra Kiglundit, kes on teinud esmaklassilist tööd ning oli valmis ära kuulama ka teiste fraktsioonide variraportööre. suur aitäh selle eest! Äh, see raport on parlamendi vastuseks komisjoni iga-aastasele aruandele Eurotsooni kohta ja riigi rahanduse kohta. see sisaldab väga palju analüüse ja ettepanekuid. loomulikult äh, Äh, varjutab seda kõike äh, möödunud aasta finants- ja rahanduskriis, mis kahtlemata on olnud üks rängimaid, mida Euroopa Liidul on oma asutamisest saadik tulnud kogeda sellest kriisist olen mina õppinud kahte asja. esiteks, Majandus- ja Rahandusliit on näidanud meile, kui kasulik ta on euro on äh, ühtne ja stabiilne valuuta ning on tulnud tõeliseks kaitsekilbiks meile. eurotsoonis olemine on võimaldanud rohkem kui ühel riigil vältida oma rahvusvaluuta devalveerimist, mis oleks kriisi veelgi halvendanud. eurotsoon on äh, muutunud äh, ligitõmbavamaks, seda näitab ka väga kujukalt Island Äh, tõhus ning paindlik äh, rahapoliitika, mida Euroopa Keskpank on äh, rakendanud, süstides pankadesse likviidsust ja teistesse, samuti teistesse krediidiasutustesse, on aidanud Euroopa pankadel vee peal püsida. inimesed tihtipeale Äh, näevad, äh, et Euroopa on rajatud kriisidele ning see kriis on meile näidanud, et majanduslik Euroopa on väga tõhus ja vajalik ning see ongi te see teine õppetund, mille ma olen saanud. me peaksime tõhustama Euroopa majanduslikku juhtimist. täna on ainsaks tõeliseks Euroopa poliitikaks just nimelt majandus- ja rahanduspoliitika eelarve vallas on koordineerimine piiratud, seega euroala, nagu siin raportis äh, mainitakse, äh, peaks hõlmama kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja seega tuleks seda ka tõhusalt juhtida ja see peaks olema tõhus kõigis majanduspoliitika valdkondades. me peaksime alustama makromajandus- ja finantssektori järelevalvest, selle kallal me siin parlamendis tegutseme ning seda tegevust tuleb edasi arendada näiteks ka majanduskasvu ja stabiilsuspakti osas. see pakt on vahendiks äh, eelarvepoliitika koordineerimise vallas. Äh, kriisi tulemustes on inimeste sissetulekud vähenenud Äh, ning äh, see on mõjutanud ka majanduse taastumiskavasid ning äh, majandusstabilisaatoreid ja loomulikult see mõjutab kõik eelar-, liikmesriikide eelarve tasakaalu. me peame avaliku sektori võlga vähendama, sellepärast et see on oluline tuleviku jaoks, see on oluline meie laste jaoks me peame olema uuenduslikud, me peame välja töötama uus, uue Euroopa maksu, maksupoliitika, mõelgem Euroopa võlakirjadele, Euroopa majanduse juhtimisele, aitäh! suur tänu ning äh, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel saab sõna nüüd härra Ngok. lugupeetud härra president, lugupeetud äh, kolleegid, härra Sven Kiigoldi raport, et näita, näitab, et äh, makromajanduslik arutelu on praegu äärmiselt oluline ja Saksamaalt pärit äh, raportööri tähelepanu on koondunud eelkõige just äh, äh, Saksamaa strateegia mõjudele finantskriisile. Saksamaa valitsus on üritanud võtta meetmeid inflatsiooni vastu see puudutab äh, tervet meie majandusruumi. ja seetõttu me oleme, me oleme sattunud praegu olukorda, kus paljudel liikmesriikidel on tekkinud eelarve puudujääk, sisenõudlus on äh, suurenenud ning kahe tuhande kaheksanda aasta teises kvartalis on ka likviidsus äh, äh, vähenenud. me näeme ka, et ähm, leibkondade ähm, sissetulekud on vähenenud, ostujõud on vähenenud. Hispaanias, Ühendkuningriigis äh, ja Iirimaal üritati küll majandust taastada, kuid selle, nendel meetmetel olid äh, Äh, väga negatiivsed tagajärjed. me oleme unustanud aga selle, et praegune kriis ei ole sugugi mitte veel möödas. me näeme, et olukord on endiselt väga õrn ning äh, Euroopa Investeerimispank kutsub üles liikmesriike eh, investeerima eelkõige just eh, innovatsiooni ja teadusesse, kuid eh, siin me võime sattuda ohtu, et me satume taas kord kriisi, millest me oleme just hakanud aeglaselt välja tulema. Kreekas ja Hispaanias me näeme, et on tekkinud äärmiselt suur eelarve puudujääk eelkõige seetõttu, et loodetud maksutulud jäid ära kokkuvõttes ma võin öelda, et äh, see arutelu, mille härra raportöör Kiigolt alustas, on olnud ähm, väga hea, on küll mõningad äh, punktid, äh, millega sotsialistid ja demokraadid, liberaaldemokraadid nõus olla ei saa, kuid ma arvan, et me lõpp, ähm, lõppkokkuvõttes ikkagi saame seda raportit toetada. suur tänu ja nüüd ALDE nimel saab sõna härra Tremosai Paltsels. Muchas gracias, senor president suur tänu, härra president. kõigepealt sooviksin tänada raportööre, soovin tänada härra Seklunat ja härra Kiigoltit. me oleme pidanud väga palju arutelusid ja esitanud ka mitmeid muudatusettepanekuid. sooviksin öelda paar sõna euro kohta. olen poliitikas suhteliselt uus, ma töötasin mõne aja eest veel Barcelona ülikoolis. ma osalesin ka äh, Hispaanias äh, aset leidnud äh, protsessides. ning paljud minu kolleegid on näinud, kuidas nende sissetulekud on vähenenud ja nad on kin-, ebakindlad oma tuleviku osas. finants- ja majanduskriis on näidanud, et euro on siin äärmiselt oluliseks äh, punktiks. see on ainus valuuta, mis on jäänud äh, suhteliselt stabiilseks. euroskeptikud on pidanud samuti tunnustama seda tõsiasja. see on tõesti tulevikuvaluuta, kuid sellegipoolest on Eurotsoon kriisis ja eelkõige puudutab see mõningaid liikmesriike ja nende liikmesriikide kriis äh, avaldab negatiivset mõju ka euro stabiilsusele me peaksime uurima ka olukorda Venemaal ja Hiinas ja Indias näiteks. kuid eurostabiilsus võimaldab suurendada taaskord majanduskasvu ka liikmesriikides. me oleme mõistnud hukka meetmed, mis on võetud kasutusele Hiinas me ei tohi karistada neid riike, kes on äh, suuremas sõltuvuses ekspordist. ja majanduslik koostöö on äärmiselt oluline meile. Saksamaal tuli tarbimist äh, taas kord äh, taastada, kuid see ei tohi nõuda suuremat hinda ekspordivõimekuselt eksport moodustab kakskümmend kaheksa protsenti Hispaania äh, äh, tuludest ja me ei tohi siin kõige paremaid äh, karistada. eurol on väga hea maine terves maailmas ja samuti on äh, läbipaistvuse nõuded äh, siin äärmiselt olulised, seetõttu me peame saama ka kogu info, äh, mis on vajalik läbipaistvuse parandamiseks. suur tänu ja nüüd Roheliste nimel härra Lambert. härra Trichet, ma oleksin hea meelega rääkinud teiega prantsuse keeles, aga et minust kõik ikka täpselt õigesti aru saaksid, eelistan inglise keelt. täna suuname pilgu tulevikku meil on äh, tohutud äh, eelarve puudujäägid ähm, ja rohelised ei toeta selliseid puudujääke. teiseks ei saa sugugi ignoreerida seda, et äh, meil ainult süvenevad sotsiaalsed ja majanduslikud lõhed kuusteist protsenti alla vaesuspiiri, nelikümmend protsenti alla kahekümne viie aastaseid noori hispaanlasi on ilma tööta ma võiksin selliseid äh, musti numbreid tuua palju ja palju, kuid selleks, et äh, majandused tõusutööle tõsta, on meil vaja investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, rohelisse majandusse ja nii edasi ja mina arvan, et me peaksime tõesti käiku vahetama. härra Rompuy ütles äh, pärast veebruari ülemkogu et äh, meil on vaja makromajanduslikku poliitikat paremini koordineerida, aga mida ta selle all mõtles? muidugi see tähendab äh, seda, et äh, eelarve kulude osas on meil vaja rohkem eksante kontrolle ja vastastikku hindamist, neli protsenti Kreeka SKT-st läheb kaitsepoliitikale, nende lennuvägi on tohutu, kuigi tegemist on väikese riigiga aga kui me vaatame ainult kulusid, eh, siis me muidugi eh, edu ei saavuta me peame ka väga karmilt üle vaatama oma maksutulude koordineerimise. me peame kuidagi eh, maksutulud tasakaalustama, peame selle siis eraldama tööjõutuludest ja kapitalituludest ning me peame tõhusalt panustama, tõhusalt mitte ainult sõnadega, vaid see tähendab seda, et EKP peab äh, riikide kaupa aruandeid tegema. me peame sisse tooma Tobini maksu, äh, süsinikumaksu, äh, muutma mõtteviisi ja mu-, muutma seda, kuidas, millised on meie sissetulekud kuid selle saavutamiseks ei saa lihtsalt nõuda poliitikate koordineerimist, meil on vaja sügavamat integreeritust kui me ei suuda seda saavutada, siis meie valitsused ei suuda tasakaalustada eelarve eelarveid sotsiaalsete investeer-, sotsiaalsete vajadustega inve-, investeerimisvajadusega, Euroopa ei ole mitte ainult pöördepunktis praegu. praegu me peame valima, kas suurema lõimumise, mitte ainult koordineerituse vahel, eh, ja allakäigu vahel. Kopenhaageni kliimakohtumise õppetunniks ei ole mitte ainult see, et eh, lasime käest kliimakokkuleppe, vaid selle, et Euroopa, kui ta ei toimi üheselt, enam ei loe maailma tasandil. me liiga palju keskendusime omavahelistele aruteludele, mitte ühistegevusele. suur tänu, härra Lamberts! järgmisena saab sõna proua Kay Swinburne Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel, palun. suur tänu mina olen äh, koduriigis, minu koduriik ei ole Eurotsooni riik ja seega minu sõnad võib-olla erilist kaalu ei oma. paljud väidavad, et Eurotsooni probleemi peavad lahendama Eurotsooni riigid, kuid euro ei ole isolatsioonis, euro on äh, rahvusvahelistel turgudel äh, käibiv valuuta ja saanud samasuguse negatiivse mõju nagu teised valuutad see, kuidas me heldematel aegadel oma rahandust juhime, mõjutab seda, kuidas läheb äh, mustadel päevadel. nagu paljud ütlesid, Saksamaa eelarve puudujääk on hoopis teistsugune kui Kreekas. Nendel on küll ühtne valuuta, kuid äh, mõtteviis äh, säästmise ja kulutamise vahel on ähm, väga erinev nendes kahes riigis. eurotsoon tõi kokku erinevad eelarvepoliitikad Suurbritannias samuti teistsugune eelarvepoliitika. me samuti headel aegadel laenasime kogu aeg rohkem selleks, et maksta võlgu, mida me isegi välja äh, ei suutnud äh, endale tunnistada. ja äh, üks meie komisjon võttis e-, eelmisel nädalal alles vastu ühe Briti nii-öelda eksperdi, kes ütles, et valitsused suudavad raha võluda. see ei ole ju niimoodi, erasektor on see, kes riigi kassasse raha toob. Saksamaa on sellest aru saanud eh, ja just nimelt keskendutakse siis nüüd eh, riigi rahadel investeerimisega erasektorisse, selle investeer-, eh, selle toetamiseks. Õnneks on pangad nüüd päästetud tänu avalikule sektorile, erasektorile on nüüd aeg omalt poolt kassasse midagi panna need inimesed, kes äh, on jäänud tööta avalikus sektoris, äh, neid tuleb toetada nii, et äh, leviks ettevõtlus, vaim nii-öelda, et nad saaksid hakata eraettevõtjateks ja mis hoogustaks siis erasektorit, kes maksab suurema osa rahast rahasektorisse paljud liikmesriigid, sealhulgas nagu minu riik, peavad mõistma, et nende viimaste aastate tegevus äh, on olnud vale ja et seda tuleb parandada. Nikolai Salavrakos järgmisena, palun. härra esimees siiski, härra president vabandab ja annab sõna Jürgen Klutele. suur tänu. mikrofon töötab. suur tänu, härra president. lugupeetud kolleegid sooviksin kasutada seda võimalust, et veel kord suunata pilk Kreekale. nimelt seepärast, et ma leian, et see kriis Kreekas annab äh, aimu ka äh, kriisist Euroopas. kõigepealt, mis puudutab äh, proua Angela Merkeli nõudeid, et Kreeka tuleb võib-olla Eurotsoonist välja lülitada, minu fraktsioon kuue leiab, et see on täiesti absurdne nõue sellepärast et kui me hakkame seda äh, tõsiselt nõudma, siis ei saa ju äh, tekkida sellist olukorda, kus esimeses olulisemas, tõsisemas kriisis me hakkame liikmesriike sellest ringist välja ähm, arvama. pealegi tähendaks see ka sügavat pankrotti finantsmajandusele. me näeme, kuidas äh, pangad on lasknud ennast äh, välja osta kriisist, kuid äh, kri-, äh, Kreekale keeldutakse sellist abi andmast. Kreeka töövõtjad ja ka te-, ka teistes riikides töövõtjad, Portugal näiteks on juba reitingutes langenud, siis töötajad, töötajatele nendes riikides me ei saa selgitada seda, et nemad peavad hakkama nüüd seda hinda maksma samas kus nad ju oma säästudega äh, pankasid toetasid. sellisel juhul Euroopa äh, projekt kukub läbi. igasuguse õigustatud kriitikaga arvestatu, arvestades Kreeka aadressil me peame ka vaatama, mida tuleb ära teha, kuid kriis ei ole mitte ainult üksi Kreeka vastutada. ma sooviksin tähelepanu suunata sellele, et finantspoliitilised eh, otsused on tulnud suurel määral Euroopa Keskpangast. sellised tugevad eh, ekspordiriigid nagu Saksamaa sunnivad eh, Kreeka majandust, majanduse põlvi nõtkutama, nii et siin on tegu ka kon-, ebaõigluse konkurentsipoliitikaga ja seetõttu me e, nõuame, et keelustataks e, Euroopa liikmesriikide e, väljalülitamine Eurotsoonist. me peame vaatama, kuidas on toimetatud Ameerika Ühendriikides vastaste, vastavatel juhtudel. ja härra kõnelejad katkestatakse. härra Sõlavrakos äh,. Äh, härra president, äh, ma jätkan nüüd äh, ungari keeles koosoleku juhtimist ja järgmisena saab sõna härra Salavrakos. härra president, kahekümne viies märts on Euroopa ja Kreeka sünnipäev. kahekümne viiendal märtsil tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal allkirjastati Rooma lepingut ning sündis Euroopa idee. kahekümne viiendal märtsil sündis ka eh, Kreeka, niisiis täna on Kreeka sünnipäev ja Kreekal ja Euroopal on eh, põhjust eh, seda päeva tähistada. kuid Kreeka on praegu väga keerulises olukorras, me kõik teame, et Eurotsooni viieteistkümnest riigist seitse on väga suurtes võlgades, kõik teavad et OECD liikmesriikidest paljud on samuti silmitsi väga suurte võlgadega, eriti just aastal kaks tuhat kaheksa. ja just USA on üritanud oma finantskriisi leevendada sellega, et nad trükkisid raha juurde. Nõut-, Kreekalt nõutakse praegu äh, suuremat säästmist ja teisi rangeid äh, finantsmeetmeid ning äh, kodanikud on tõesti väsinud, paljud ütlevad, et Kreeka peab oma süü tasuma. jah, loomulikult tuleb meetmeid võtta, kuid me ei tohi unustada seda, et Saksamaa on sõlt-, vabandust, Kreeka on sõltuv ka teistest Euroopa Liidu majandusriikidest, eelkõige just Saksamaast näiteks. ja me peame siin arvestama ka Saksamaa mõjuga. me peame võitlema ka spekulatsioonide vastu. suur tänu! härra president, ma palun, et te peaksite kõne eest kinni, te teate, palju teil kõneaega on, palun pidage kõne eest kinni. härra, härra Martin, ma ma tean, et me peaksime varsti hakkama hääletama ja ja kui me kõnest kinni ei pea, siis me ei saa hääletada, on ju. härra president, jah, teil on täiesti õige, õigus, nii et ma paluksin, et kõik peaksid kinni kõne eest ja nüüd saab sõna härra Hans-Peter Martin suur tänu! härra president Trichet, kõigepealt müts maha selle tegevuse eest, mida te olete viimastel aastatel teinud ja nende saavutuste eest, kuid samal ajal te peate ka nägema, kuidas sajad miljonid inimesed hinge kinni peavad, sest äh, nad äh, arvasid, et nad ei pea kunagi hakkama muretsema euro pärast, kuid nüüd on see tegelikkus. kõigepealt me peame vaatama, millised on olnud refinantseerimistehingud äh, ja kuidas üritatakse äh, likviidsustoetuspakettidega äh, majandust turgutada. ma hoiatan just austerlasena, et äh, me peame vaatama täpselt, mida Saksamaa teeb, sellepärast olge ettevaatlikud. Saksamaad E on teinud väga palju õigesti, kuid me peame ka vaatama täpsemalt, millist mõju ka nende meetmed avaldavad teistele liikmesriikidele. suur tänu ja härra Palts saab nüüd sõna. suur tänu, härra president. rahvapartei äh, variraportöörina äh, Euroopa Keskpanga aastaaruande kaks tuhat kaheksa osas ma olen meie raportiga väga rahul, tänan ka äh, koostöö eest raportööridega ja ma arvan, et me oleme väga tasakaalustatud äh, arvamuse saanud välja töötada Keskpanga aastaaruande kohta. ja ka härra president Trichet mainis seda. kaks tuhat kaheksa aasta oli eriti keeruline finantskriisi aasta ja ma leian, et Euroopa Keskpank tuli sellest olukorrast väga hästi välja ja tegutses äh, ka väga pädevalt ja härra Svikluna raport ka peegeldab seda. ma leian ka, et Euroopa Keskpanga olukord ei ole kerge ja see ei muutu lihtsamaks ka lähimas tulevikus. ühelt poolt on kriis kõike muud kui ületatud ja teisalt praegust, praegustest reguleerimismeetmetest tulenevad uued väljakutsed Euroopa Keskpangale, ma leian, et äärmiselt oluline on see, et Euroopa Keskpank ka järgnevatel, järgneval kahel aastal tagab, teeb kõik selleks, et oleks tagatud stabiilsus Eurotsoonis. Te peate jätkama oma head kurssi. teisalt ja härra Trichet, ma seda juba eelviimases dialoogis mainisin, peab ka Euroopa Keskpanga sõltumatus olema tagatud, eriti mis puudutab siis tulevast Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomist. sest just teie presidendina ja ka teised Euroopa Keskpanga eh, liikmed on väga tugevalt seotud selle asutuse loomisega ja see peab olema ka üheks olulisemaks äh, meetmeks Euroopa Keskpanga tulevaste tegevuste puhul ja me peame sellega arvestama ka tulevaste tegevuste puhul. suur tänu, suur tänu, härra Palts ja järgmisena saab sõna härra Pitella. aitäh, president. härra Trichet, volinik. Äh, keiser on täiesti alasti, me vaatame Äh, seda, kuidas asjad praegu on ja me vaatame, kuidas me saaksime neid asju parandada. meil on vaja majanduse juhtimist Euroopa tasandil, sest kui meil seda ei ole, siis majandus ei kasva ja muutub üha vähem jätkusuutlikuks meil on vaja lõpetada see dominoefekt äh, äh eriti äh, nende riikide puhul, mille konkurentsivõime on väike ja võlad suured tõeline Euroopa tasandil juhtimine peab tagama kõigepealt äh, kasvupoliitika, siis äh, sobivad finantsvahendid, finantsvahendid, mis suudavad majanduskasvu soodustada ja siis on meil vaja poliitikat eraolu-, eriolukordadega toimetulemiseks. me oleme kuulnud väga palju sellest, kuidas inimesed räägivad euro headest külgedest, see kõik on ju väga tore, aga miks äh, mitte tegeleda ja see on tõesti midagi, mis aitab äh, võidelda inflatsiooniga, aga miks mitte pöörata tähelepanu ka sellele, kuidas likviidsust suurendada, näiteks sellised investeerimisprogrammid läbi eurovõlakirjade. nüüd äh, selline tõeliselt Euroopa valuutafond oleks ju üks väga oluline lahendus. kallid kolleegid, ma tahan äh, selgelt välja öelda, mis mul südamel on, mulle tundub, et antud hetkel ei ole mõtet viivitada ja oodata, et sündmused ise mööda lähevad. me peame täna äh, käituma julgelt, sellepärast et kui seda, meie seda ei tee, ei tee seda keegi. aitäh ja nüüd Sharon Bowles. president, härra Trichet, volinik, kolleegid meie komisjonis oli väga raske nädal, meil oli seal Keskpanga president, Eurorühma president, Euroopa äh, Keskpanga asepresidendi kandidaat ja me kõik oleme nõus sellega, et tugevam järelevalve liikmesriigide üle on vajalik, on vajalik, et esitatakse korralikku statistikat töö selles vallas on alanud ja Eurostat on selles väga aktiivne ja meie kindlasti, meie komisjon tahab ka kaasa aidata aga on äh, indikaatoreid, mis lähevad kaugemale majanduskasvu ja stabiilsusest paktist, millele tuleb samuti tähelepanu pöörata. meil on vaja makromajanduslikku stabiilsust äh, ja me oleme sellega juba püüdnud ka tegeleda, mäletate, mis juhtus kahe tuhande esimesel aastal, kui Ecofin hoiatas Iirimaad, kui neil oli suur eelarve ülejääk me teame, kui oluline on käituda distsiplineeritult eelarve ülejäägi ajal ja see, see on veel keerulisem kui eelarve puudujäägiga toimetulemine ja kui vaadata, kuidas finantskriisid ei, finantsturud ei suutnud sellega toime tulla äh, liikmesriigid peaksid keskenduma konkurentsivõime kaotusele, sest see käib tihtipeale käsikäes viivitustega siseturu ellurakendamisel ja viivitustega struktuurireformide, sealhulgas pensionireformide läbiviimisel. ka see võib põhjustada riigieelarve puudujääki ning lõpetuseks, nagu härra Skikluna ütles, likviidsustoetused, mida Euroopa Keskpank on andnud, on kriisi ajal olnud väga väärtuslikud, aga need ei ole jõudnud reaalmajandusse Äh, tihtipeale on need äh, lihtsalt äh, taasinvesteeritud suurema intressiga varadesse ja tihtipeale on nad isegi Euroopa Keskpanka tagasi jõudnud. mõnel pool kahtlemata peetakse sellist käitumist preemiavääriliseks. ja ma, mina küsin, et kas me peame tõesti ku-, võtma kuulama, kuulda selliste pankade palveid, kui nad räägivad uutest kapitali adekvaatsusnõuetest. aitäh! ja nüüd äh, saab sõna härra Tremopoulos, kaks pool minutit. suur tänu, härra president. kõigepealt ma sooviksin öelda, et tegu on väga olulise raportiga ja see on ka väga hea kompromiss erinevate suundumuste vahel siin Euroopa Parlamendis. siin räägitakse sotsiaalsest ühtekuuluvusest ja Eh, seda ei ole eelnevates sarnastes aruteludes varem Euroopa Parlamendis mainitud. kahe tuhande üheksandal aastal oli eh, meil kriisiaasta kaks tuhat kümme, me näeme eh, ka olulisi arenguid, eriti mis puudutab ka näiteks minu koduriiki Kreekat meil on vaja ka majandus- ja poliitilist liitu Äh, rahandus- ja majandusliidu kõrval, seda on ka varem juba ähm, mainitud ja siinkohal on äärmiselt oluline sotsiaalne sisusus, see, mida öeldi Kreeka kohta, äh, siis väga palju on äh, räägitud ka ebatäpsusi, sellepärast et Eurostat Äh, on ka näidanud, et kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aasta tootlikkusarvud olid hoopis midagi muud, kui siin väidetakse. eelarve puudujääk viimastel aastatel on küll suurenenud, kuid see oli seotud sissetulekute äh, vähenemisega. see on seotud ka äh, turismivaldkonna ähm, keerulise olukorraga seoses finantskriisiga. samuti oli muidugi ka tegu raiskamisega avalikus sektoris, liiga palju võeti äh, ametnikke tööle, kuid igal juhul oluline on sotsiaalne ühtekuuluvus. me ei taha, et äh, inimesed sa-, inimeste sissetulekud vähenevad, loomulikult meil on vaja kontrollida kulutusi, kuid me peame ka keskenduma rohkem vähenenud sissetulekutele viimast, mis on toimunud viimastel aastatel. sissetulekud ei tohi väheneda veelgi ja see, selle eest ei tohi kõige kõrgemat hinda maksta just meie ühiskonna kõige nõrgemad äh, rühmad. Euroopa äh, Ülemkogu peaks äh, samuti selle teemaga tegelema, kuid äh, Kiigoldi raport peaks sisse tooma ka väga suure pöörangu, mis puudutab kasvu- ja stabiilsuspakti me ei tohi eh, põgeneda ka poliitikatesse, mis ei ole vastuvõetavad. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Van Dalen. aitäh, president härra Rehn, härra Trichet ütlesid täiesti õigesti, tänapäeva tänast olukorda kirjeldades, et Kreeka olukord Eurotsoonis on väga habras ning nii palju, kui mina asjast aru saan, on vastuseks Rahvusvaheline Valuutafond. antud hetkel on Rahvusvaheline Valuutafond just see organisatsioon, kes saab Kreeka kriisist välja aidata ja kui see ei toimi, siis äh, äh, meil on vaja lihtsalt Gordoni sõlm läbi raiuda ja me peame ast-, võtma tarvitusele tõsiseid meetmeid meet Äh, üritagem sellest olukorrast õppida, kui Kreeka Eurotsooniga ühines, äh, siis äh, Kreeka oli sama ettearvamatu nagu Delfi oraakel. ja ei ole õige, et Kreeka valitsus endiselt rõhutab, et teised valitsused peaksid lahendama probleeme, mille nemad on põhjustanud need äh, ebaselged arvud, mis nad on esitanud, tähendab seda, et neil ei ole küll õigust mitte kedagi süüdistada ja selles osas ma olen härra Trichet ja härra Rehniga nõus. kas te teate, et need arvud, mis Kreeka esitas, äh, kui Eurotsooniga liitus, olid ebatäiuslikud ja ebatäpsed. Äh, ja ma tahaksin teada, kas te vastate mulle küsimusele, kas te teadsite seda või ei? suur tänu, härra Vandalen, nüüd saab sõna üheks minutiks härra Angurakis. suur tänu, suur tänu, härra president. kõigepealt sooviksin äh, oma kaasmaalasi äh, õnnitleda tänase Kreeka sünnipäeva puhul. me näeme, et kriis on olu-, ähm, kõikidele majandusvaldkondadele väga negatiivset mõju avaldanud ja ka tööturule siin on tõsine sõda äh, lahti lastud just töövõtjate vastu. praegune säästupoliitika on täiesti vastuvõetamatu. Äh, töötasud aina vähenevad ja seda loomulikult saab kapitalistlikus kriisis äh, väga hästi ära kasutada alati peavad töövõtjad äh, kriisi eest maksma, pangad aga saavad sellest ainult kasu. Öeldakse, et äh, töövõtjad peavad äh, kõiki kinni maksma, kuid meie peame siin astuma imperialismi vastasesse võitlusesse. me peame tegema kõik selleks, et töövõtjaid kaitsta, suur tänu ja nüüd saab sõna härra, härra Blum Uh, härra president, noh, ähm, mulle tundub, et äh, ma, mina elan küll täiesti, täiesti paralleelses universumis, äh, kui kuulen siin, et äh, kõik räägivad, kui edukas see euro on olnud, tulge nüüd maa peale tagasi, tööpuudus äh, Iberia poolsaarel noorte tööpuudus on krooniline, kolmkümmend viis, nelikümmend protsenti olnud see aastaid, sellel pole kriisiga mitte mingisugust seost, täielik katastroof. SKT USA-s on Euroopa Liidu omast äh, kilomeetrite kaugusel äh, nii et äh, ja SKT kasv samuti, euro ei ole olnud edukas absoluutselt, see juba variseb meie silme ees kokku õpime midagi nüüd majanduse alustaladest ei ole meil mingisuguseid selliseid viimaseid võimalusi, sellepärast äh, ongi meil Kreekas selline probleem ja Portugalis samasugune kriis tulemas. ei ole sellist asja valuutade haldamisel kas tegemist on ühisvaluutaga või mitte, ei ole meil koordineeritud äh, eelarvepoliitikat, see on juba ette äh, kokkuvarisemisele mõistetud ja lisan veel midagi. meil on kahesuguseid inimesi, neid, kes äh, rikkust loovad, need, kes töötavad erasektoris ja toodavad oma tööga siis jõukust ja siis need, kes selle jõukuse ära kulutavad, poliitikud ja bürokraatikud, meid on liiga palju, meie oleme majanduse seljas väljas sõitev ahv ja niikaua, kuni me avaliku sektori kulusid kontrolli alla ei saa, siis meie ahv muudkui paksemaks läheb. suur tänu. järgmisena saab Kornelia Vadim Tudor sõna järgmine. aga ei ole mikrofoni härra Tuudoril. andke andeks suur tänu. maffia on selle kriisi peamine tekitaja. toon mõned näited oma koduriigist Rumeeniast. uskuge, ma olen kirjanik ja ajaloolane. uskuge seda, mida ma räägin, olen ka ühe kuukirja autor olnud juba äh, ammu. üheksakümnendate aastate algusest on Rumeenias umbes kuus tuhat riigiettevõtet äh, erastatud ja ainult eh, seitsesada miljonit seitsme miljardisest investeeringust oleme me tagasi saanud. ega asi ei ole olnud selles, et need ettevõtted erastati, vaid et eh, raha kanditi eh, lihtsalt ebaseaduslikesse kanalitesse, tegemist on džunglimajandusega, sama asja me nägime ka Balkani piirkonnas, kohalik maffia teeb organiseeritud koostööd piiriülest piiri taga olevate maffiaorganisatsioonidega äh, ja me oleme alati äh, rääkinud sellest, et Balkan on äh, pakitsev haav, nüüd me näeme, et see haav on levinud Kreekasse ja Portugali ja meie ekspordime pankrotte. me peame keskenduma korruptsioonile ning me peame samuti keskenduma nendele, keda siis ära ostetakse. olukord parlamendis on traagiline, kui me ei suuda oma liikmesriikides endis asju kontrolli alla saada, on Euroopa Liit üks tühipaljas äh, liivaloss. kuid siiski on terake lootust, me oleme pöörde, pöördepunktis ja peame maffia saama kontrolli alla. Werner Langen järgmisena kaks minutit. härra president kõigepealt äh, sooviksin EKP presidenti Jean-Claude Trichet äh, tänada viimase äh, kuue aasta väga eduka töö eest ja sooviksin tänada ka raportööre selle eest, et nad on väga hea raporti, head raportit meile esitanud ja mm, härra volinik Rehnile ma ütleksin, et ähm, teil on nüüd eda-, suurem ülesannete ring ning ma loodan, et komisjonil on lõppude lõpuks ometigi julgust teha ettepanekuid öö, selleks, et äh, stabiilsuse kasvupakti lünki täita. finantsministrid on äh, viimastel aastatel oma tegevuses äh, läbi kukkunud, meil ei ole vaja majandusvalitsust ähm, finantsministritega, meil on vaja automaatset süsteemi ja menetlust, mis võimaldab meil vigu vältida. ma teeksin kaks kommentaari selle kohta, mida härra Trichet ütles Eurotsooni kohta. ma tervitan seda, et te viitasite sellele, et meil on, meil on vaja konkurentsivõimet säilitada maailma areenil ning ei ole vaja seda, et üks euroriik konkureerib teisega, vaid meil on vaja konkureerida teiste riikidega. ja teiseks, et keskpank oleks pidanud rangemat äh, poliitikat ajama ning riigid peavad eksportima, me ei saa ainult äh, sisenõudluse najal oma majandust äh, kasvatada ning Saksamaa on väga suureks eeskujuks teistele, kuid sellegipoolest meil on ka endal väga palju ülesandeid veel täita oma eelarve stabiliseerimisega. kuid sellegipoolest me oleme me, me ei saa jätta karistamata neid, kes on teinud äh, vigu. see, seetõttu ma soovin komisjonile palju julgust ja veel kord õnnitlen äh, Keskpanga äh, presidenti suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Podimata. suur tänu. kõigepealt sooviksin õnnitleda äh, kahte raportööri selle suurepärase töö eest. Need äh, tegid oma tööd tõesti väga keerulises olukorras. praegu algab väga oluline kohtumine Brüsselis ning me teame, et on väga erinevaid arvamusi niinimetatud Kreeka küsimuse osas ning selle osas, kas meil peaks olema Euroopa mehhanism selliste erakorraliste olukordade osas, kas siin peaks olema mingisugune majanduslik automati-, automaatne süsteem, mis äh, üritab tagada mm, meie majanduste äh, stabiilsust? kuid äh, meil on ka teisi võlgasid ja hea on, et meil on ühine valuuta, kuid meil on ka mõningaid nõrkusi. majandus- ja rahaliidus on ka olemas väga selge lõhe, on väga palju äh, tasakaalustamatust äh, ka Eurotsooni erinevate liikmesriikide vahel ning siin ei ole tegu ei äh, Eurotsooni stabiilsuse ega ka jätkusuutlikkusega. see, et me oleme praegu tähelepanu eelkõige just Kreekale suunanud um, ei tohi jätta varju seda, et ka näiteks Portugal, Hispaania, Itaalia on samuti väga kehva olukorda sattumas ja seda just äh, spekulantide tegevuse tõttu ja see, me peame võitlema spekulantide tegevuse vastu. me peame välja töötama uue mudeli, tugevdatud äh, majanduse äh, harmoniseerimise ja koordineerimismudeli. ja majand-, stabiilsuse kasvupakti reegleid tuleb austada ja me peame seda tugevdama. meil on vaja majanduse koordineerimist, meil on vaja siin veel lisakriteeriume selleks, et äh, me saavutaksime Euroopa eesmärgid ka tööhõive ja sotsiaalse äh, äh, ühtekuuluvuse. suur tänu ja nüüd härra Olli Schmidt. suur tänu, härra president, president Trichet, komisjoni volinik, kümme aastat eurot raport on näidanud seda, et äh, rahaliidu ülesehitamine ei ole lõpule viidud, kuid äh, täna on kindlasti esimene samm äh, kriisist välja tulevik, tulemise euroopalikuks standardiks. kas seda siis koos Valuutafondiga või ei. see, kui me oma tegevuses, kui meid ei saadaks edu, see on väga hirmutav. EKP on olnud meile kindluseks seni, kus varju leiame, kui torm valitseb väljas ja on olnud terve finantskriisi ajal ka meid kohalhoidvaks ankruks, aga ka Eurotsoonist väljaspool me oleme EKP läbi garanteerinud palju uusi töökohti, miljoneid, ärgem unustagem seda. Kreeka ja muude euroriikide probleemide põhjuseks ei ole euro, vaid loomulikult kehv raamatupidamine viib kriisideni kriis oleks olnud veel hullem kriisi eh, Kreekas, kui ei oleks olnud euroalast koostööd. spekulatsioonid eh, eh, ja nii edasi oleksid vohanud siis, kui meil oleks olnud kakskümmend valuutat. ma olen Rootsis näinud samasuguseid arenguid eelarve äh, defitsiit äh, muidugi äh, tuleb kontrolli alla saada ja tuleb reeglitest kinni hoida selles osas. meil on vaja majanduspoliitika kontrollimist tagada ka Euroopa tasandil, majanduse, majanduste koordineerimine on oluline. ja veel, Äh, jutt äh, spekulatsioonidest. teinekord, kui äh, riigid satuvad spekulatsiooni ohvriks, näiteks nagu Rootsi üheksakümnendatel aastatel, siis on selleks olnud mingisugused eelsoodumus, kui näiteks sattusime selliste meeste nagu Soorose lõksu mõistsime me, et asjad on ikka hullud ja et me midagi peame tegema kardinaalselt teistmoodi. Richard Tšarnetški järgmisena. suur tänu, härra president, austatud härra volinik, president Trichet, ma tahaksin vältida siin äh, sellist äh, sõjardlikku keelt, mida eelkõneleja kasutas, selline keelekasutus ei sobi äh, pangandusmaailma. mina esindan äh, siin sellist fraktsiooni, kus enamus liikmeid on Eurotsoonist väljas, ainult äh, mõned, kaks liiget vist on Eurotsooni liikmesriigist pärit. arv number kolmkümmend kuus võtab vist minu meelest hästi kokku härra Trichet kõne, sest nimelt kolmkümmend kuus äh, rahvasaadikut on täna siin saalis äh, härra Trichet kuulamas, kas äh, meid on siin nii vähe sellepärast, et me oleme laisad, ei vaid sellepärast, et äh, ülejäänud äh, saadikud ei usu sugugi, et EKP võiks olla äh, kriisi ravimiks või jumala õnnistuseks. härra Trichet ütles, et eurotsoon on väärtus omaette ja siis ütles, et Kreekat on tabanud kriis. siin on ju täielik vasturääkivus nende kahe lause vahel Kreekas on äh, selline kriis tekkinud, et nad võeti stabiilsuse oaasi liiga kiiresti. pidagem kõneajast kinni, ütleb härra parlamendi president ja härra Nikos Huntis selle sõna. suur tänu, härra president. ma võin öelda, et kriis ei ole veel möödas. finants- ja majandusolukord on endiselt veel negatiivne, samuti töötõrg on endiselt kannatamas nende negatiivsete mõjude all. härra Trichet ja härra Rehn Äh, sooviksin teile esitada ühe küsimuse. Äh, te ei näinud kriisi, kuid te nägite ju neid esimesi märke, kuid siis, kui kriis hakkas äh, lahvatama, siis te pugesite selle taga, et igaüks peab oma äh, raskustega ise hakkama saama, kuid nüüd te äh, räägite sellest, et me vajame rohkem äh, distsipliini. ma arvan, et Euroopa Liit, Euroopa Liidus on liikmesriigiti erinevad olukorrad, kui me nüüd võrdleme Kreekaga Kreeka on langenud ohvriks ja on neid ja sellele järgnevad äh, teised äh, liikmesriigid. me näeme, et paljudes liikmesriikides on eelarve puudujääk. ma leian, et äh, stabiilsuse kasvupakti peab muutma, eriti praeguse majandusretsessiooni ajal sest selline olukord viib suuremate lõhedeni ka meie ühiskondades. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Pelder üheks minutiks. suur tänu, härra president. olukord Kreekas ja Eurotsoonis on äärmiselt kurb. Kreeka peab eelkõige saama abi äh, rahvusvaheliselt äh, valuutafondilt Euroopa Äh, institutsioonide abi paistab olevat äh, koormatud poliitilistest ähm, arvamustest, sest paistab, et äh, ähm, Euroopa kardab oma mainet kaotada. ma arvan, et ei ole vajalik siin ilmtingimata uut organit hakata looma. stabiilsuse kasvupakti eeskirju oleks pidanud aktiivsemalt jõustama, selleks et kõik ka eeskirjadest kinni peaksid me peaksime kõikide liikmesriikide eelarveid täpsemalt äh, kontrollima, et selliseid olukordi tulevikus vältida. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Šegedi. suur tänu, lugupeetud äh, kolleegid. Äh, see raport viitab väga paljudele puudujääkidele, kuid süüdlasi ei mainita, sellepärast et kui me, aga kui me ei saa siin hakata süüdlasi nimetama, siis me ei saa ka vigu kõrvaldada mitte töövõtjad ei tekitanud majandus- ja finantskriisi, vaid pangad, hargmaised finantsettevõtted, nemad olid need, kes kuni kibeda lõpuni kõiki, kõikidelt lihtsalt raha välja pressisid. Ungaris soovib, kui soovib üks hargmaine ettevõte oma ähm, esinduse avada, siis äh, sellised ettevõtted saavad tavaliselt väga palju äh, selliseid äh, vastutulekud ja töövõtjad tihtipeale ei saa isegi ametiühinguid luua nendes ettevõtetes. majanduskriisi lahendus peab olema selline, kus pangad ja suurettevõtjad tõesti aitavad meil sellest äh, olukorrast välja tulla. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Karsia Margallu. paistab, et teda ei ole saalis siis saab sõna mm, kolleeg Presedu. Äh, president, äh, see praegune kriis on aastakümne kõige hullem ja kõige hullem sellest ajast saadik, kui äh, see Euroopa Liit loodi. võiksin mainida veel Lehman Brothersit ja rämpslaenude kriisi kahe tuhande kaheksandal aastal oli inflatsioon neli protsenti, tuhan-, äh, sajad tuhanded töötajad jäid tööta ning avaliku sektori eelarve puudujärk on, äh, moodustab paljudes riikides väga suure osa SKT-st. inimesed kasutavad praegu ebatraditsioonilisi meetmeid selleks, et äh, laenuraha jällegi saada ja et rahanduspoliitika normaalsetesse rööbastesse pöörata meie, me tegeleme praegu kaasaegse majandustaastumisega, kus ei ole liiga palju äh, inflatsiooni. meil on vaja juurdepääsu laenudele ja meil ei ole vaja neid, äh, seda liigset tuginemist erakorralistele meetmetele, mis lihtsalt kriisi veelgi hullemaks muudab me peame vaatama sellele, kuidas hinnad liiguvad peamiste kaupade osas, me peame vaatama võlgade taset selleks, et me saaksime tagada varade ja varade väärtuse majanduses tervikuna. selleks, et konsolideerida riigi rahandust, peame me tegema koostööd, tegema seda intelligentselt, selleks et stimuleerida investeeringuid, mis võimaldaksid meil oma majandusele uut elujõudu sisse puhuda ja luua töökohti ma arvan, et siin vallas me saame tõesti asju muuta, me saame asjadele läheneda uutmoodi, meil on vaja äh, parandada globaalset tasakaalu ma arvan, et Euroopas suudame me seda kõige paremini teha, aga me peame tegema koostööd omavahel ja ka rahvusvahelise üldsusega sest ainult sellisel moel suudame me tugevdada oma sisemist koordineerimist, saavutada õige maksebilansi ning korraliku olukorra euroalal. kui vaadata Kreeka olukorda, siis tegemist on tõesti tõsise probleemiga, aga me peame olema otsus, otsusekindlad selle probleemiga tegelemisel, sellepärast et kui me seda ei tee, levib ebakindlus kogu Euroopa Liidus. solidaarsus ja koostöö on äh, meie valuuta kaks, kaks külge ja asi ei ole ainult valuutas, nagu siin juba väga paljud kõnelejad on on öelnud, tegemist on meie ühise saatusega, me oleme sellega seotud. ning võib-olla äh, võib öelda, et Kreeka on Euroopa tsivilisatsiooni häll ja võib-olla kreeka keeles väljendataksegi seda kõike kõige paremini, aitäh! ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Kälaher. majanduskriis on mõjunud negatiivselt Eh, liikmesriikidele kogu Euroopa Liidus, eh, tööpuudus Euroopa Liidus on kasvanud ning eh, kahjuks on suurimaks kannatajaks noored. riigi rahandus paljudes liikmesriikides on kriisi tõttu nõrgenenud. niisiis selleks, et seda probleemi lahendada, rakendas Iiri valitsus kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal väga otsustavaid meetmeid, neliteist protsenti SKT-st äh, oli meie defitsiit ja nüüd on see stabiliseeritud üksteist koma kuuele protsendile SKT-st, see oli siis nii meetmed, mida valitsus on rakendanud, on leidnud tunnustust ka rahvusvahelisel areenil. detsembris möödunud aastal oli Iiri laenude hinnang võrreldes etaloonidega stabiliseerunud ning äh, ma saan aru, et äh, majandus- ja rahanduskomisjoni istungil sellel nädalal äh, kiitis Keskpanga president Iirimaa samme. paljuski on Iirimaa teistest riikidest ees just nimelt olukorraga kohanemisele. USA-s ning Ühendkuningriigis on riigivõlg väga suur ja ka need riigid peavad äh, läbi viima korrektsioone selleks, et tagada oma riigi rahanduse jätkusuutlikuks. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et Iirimaa on ikka hea koht, kus äri ajada. Iiri majanduse aluse, alustega on kõik korras ja me säilitame selle kahe koma viie protsendise soodust, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Zobrov esimees, eurotsooni kriis näitab seda, millised ohud ähvardavad selliseid majanduslikke ettevõtmisi, mis ei rajane heale kulude ja tulude analüüsile, vaid rajanevad ideoloogilistele kaalutlustele eriti kui integratsioon hõlmab väga erinevaid majandusolukordi erinevates riikides. tõstatub küsimus, et kas mõned riigid oleksid pidanud euroalaga üleüldse liituma. europrojekt on mingil hetkel saanud äh, mitte niivõrd majanduslikuks, kuivõrd poliitiliseks projektiks, äh, mis oli, mõeldi välja selleks, et kiirendada just nimelt Euroopa Liidu integratsiooni. Äh, see selle projekti tulemusena peab Euroopa maksumaksja tulevikus võib-olla väga palju maksma, me peame sellest õppima euro, euro on toonud välja struktuuriprobleemid paljudes riikides, liiga suured on võlad, puudub eelarvedistsipliin, liikmesriigid vastutavad oma rahanduse eest ning need probleemid tuleb lahendada riigipõhiselt, aitäh! aitäh! ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Veržia kallid kolleegid, ma olen väga üllatunud neid raporteid lähes ning sest täna hommikul kuuldu on minu üllatust veelgi süvendanud. mõne erandiga räägiti siin eelarve kitsendustest, räägiti stabiilsusest äh, jutt käib et majanduse juhtimisest, äh, aga samas ütleme, et me ei taha poliitilist Euroopat, me tahame, äh, äh, me peaksime silmas pidama seda, et ka sotsiaalsed kulud on väga olulised, me peaksime rakendama meetmeid spekulatsiooni vastu, olukord Kreekas ei ole õige. Saksamaa on see, kes nõuab valvsust ning äh, on, os-, on võtnud kasutusele just nimelt valitsuse võlakirjad selleks, et majanduse taastumist toetada, meie peaksime seda ka tegema, aga alati on need äh, maksumaksjad, kes peavad maksma, töötajad, riigiametnikud, pensionärid ja, ja see juhtub alati, kui riik on finantsspekulatsiooni ohver meil on vaja sotsiaalset Euroopat, mis teenib kõigi huve ja mitte ainult vähemust, aitäh! ja nüüd Jaroslav Paska, palun. E, suur tänu, härra president. E, kaks tuhat kaheksa aasta aruanne EKP kohta ja euroala kohta e, kirjeldab seda, milline saab olema ilmselt olukord aastal kahe tuhande üheksanda aasta aruandega. majandused on muidugi aeglustunud Euroopa Liidus ja võlakoorem liikmesriikides on suurenenud, me teame, et see olukord äh, on liikmesriigiti küll erinev ning äh, ka kriisivastased äh, meetmed on olnud liikmesriigiti erinevad, vaatamata Euroopa Liidu jõupingutustele võtta vastu koordineeritud lähenemine on tulemuseks olnud see, et mõned liikmesriigid ei ole käitunud reeglitele vastavalt ning äh, nende tegevus on muidugi äh, hukule määratud. Äh, me peame ennast kaitsma suurte majandustiigrite Hiina, India ja Brasiilia eest, me ometigi kõik teame, et majanduslik olukord liikmesriigiti on erinev ja see tähendab seda, et tulevikus ja seda lähitulevikus tuleb kuidagi riigi rahandussektorit konsolideerida ja kõige olulisem on restruktureerimine, kõnejad katkestatakse. Te olete ületanud oma kõneaega, ütleb härra president. härra Jüri, palun. proua Jüri. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. EKP kahe tuhande kaheksandal aastal pidi hakkama saama väga äh, keerulise olukorraga kahe tuhande kaheksanda aasta viieteistkümnendal märtsil laienes äh, finantskriis ka Euroopasse. ja äh, tehingud äh, külmutati selle levinud usaldusväärsuse kaotuse tõttu. EKP väga kiiresti reageeris sellele kriisile, kuid me ei tohi unustada seda, et selle analüüsi puhul on tegu mõningase veaga, nimelt need, kes, need riigid, kes ei ole eurorühma liikmed, neid diskrimineeritakse mingil määral. EKP on Lissaboni lepingu vaimule vastuoluliselt, vastaselt tegutsenud, nimelt likviidsusvahendeid ei ole antud eurorühma välistele riikidele kasutada, näiteks eh, selline on olukord Rootsi, eh, Ungari, eh, Poola pankadega ja ma arvan, et selline EKP samm on suurenenud ebastabiilsust meie turgudel ning meie kodanikud peavad seetõttu veelgi suurema koormusega hakkama saama see tasakaal erinevate liikmesriikide vahel tuleb taastada, ei tohi diskrimineerida riike vastavalt sellele, kas nad on Eurotsooni liikmed või mitte. me tegeleme praegu, praegu komisjonis ka süsteemi riskidega ja me peaksime tagama ka selle, et need riigid, nii need riigid, kes on eurorühma riigi li, liikmed, kui ka need, kes ei ole, et kõigil oleks äh, oma esindatus äh, süsteemsete riskide äh, nõukogus. sest kui me ei saa kriisi ajal ennast esindatud, siis mis toimub veel Äh, kriisi välisel ajal, see tähendab ka seda, et Lissaboni lepingu vaimu kahjustatakse. suur tänu, kolleeg Jüri. ja nüüd saab sõna kolleeg Kudas. E- suur tänu, äh, härra president äh, president Trichet, härra volinik, keskpanga aastaaruande peamiseks teljeks on äh, erimeetmed, mis kriisiolukorras on pidanud kasutusele võtma ja minu meelest on täiesti õigesti käitutud, et kui suurendati keskpankade poolt turgude likviidsust, kuid mitte ainult Eurotsooni riigid ei ole ju sattunud kriisi tõttu löögi alla. keskpank peaks aitama ka Eurotsoonist väljaspool asuvaid liikmesriike. eelarve puudujääk Äh, riigivõlg, alla kahekümne viie aastaste seas leviv tööpuudus on äh, iseloomustamas kõiki liikmesriike ja majandusfinantskriis on viinud identiteedikriisini. inimesed kaotavad oma identiteedi ja mõtlevad ainult ellujäämisele, nii et me peaksime natukene vähem automaatselt äh, tegutsema stabiilsus- ja kasvupakti rakendamise osas reeglid peaksid kehtima kõikides liikmesriikides ja me peaksime jätkusuutlikumale rahandusele keskenduma, mitte sellele, et eh, lühikeses perspektiivis eh, eelarve puudujääki vähendada selleks, et tulevikukriise vähendada, rahvusvaheline koostöö ja hoiatus, varase hoiatussüsteemid, kõik aitaksid sellele kaasa ja kindlasti Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eh, loomine on ka hea mõte, see aitaks kindlasti äh, kiiremini hoiatada liikmesriike, kui tekib äh, siis raskusi nende rahanduses või eelarvetes, me peame väga kiiresti suutma reageerida äh, praegu sellele kriisile ja me peame liikmesriikide vahel jõudma kokkuleppele selles, et ühenduses valitseb ühtne majandusvalitsemistava, meil on vaja eelarve osas olla vastutustundlikumad ja järelevalve peab olema ka kargim. Robert Siile järgmisena, palun lugupeetud härra president, lugupeetud härra volinik. Äh, Strasbourgis äh, tollane volinik härra Almunia ütles, et äh, kui midagi ei, ei juhtu, siis Eesti saab liituda Eurotsooniga aastal kaks tuhat üksteist, kuid olukord on muutunud mitte ainult Eestis, vaid ka Eurotsoonis. E-, Eesti on praktiliselt ainus Euroopa Liidu liikmesriik, mis praegu Maastrichti kriteeriume täidab. millise signaali me saadame, kui Euroopa Li-, kui Eestit ei võeta Eurotsooni? sellisel juhul me näeme, et Eurotsoonis on olukord nii hull, et nad ei suuda vastu võtta isegi ühte väga, fin finantsiliselt väga stabiilset riiki, sellisel juhul me äh, sildistame Eurotsooni väga negatiivselt ja millise signaali edastab see teistele riikidele, nagu Läti näiteks ähm,? meil oli äh, me oleme liitunud Rahvusvahelise Valuutafondiga, samuti me oleme oma valuuta, oma vääringu sidunud euroga. miks me aga peaksime seda kõrget äh, kurssi äh, säilitama, äh, kui see ei mõjuta hästi meie majandust, kõike seda selle nimel, et meid võetakse eurorühma vastu. suur tänu ja nüüd härra Kasak. suur tänu, härra president, jah, kaks tuhat kaheksa oli väga oluline aasta Euroopa ja maailma majanduse arengus aasta, mida iseloomustas ebakindlus seoses kriisi mõõtmetega, mis ainult suuremaks kujunesid. ebakindlus valitses ka selles osas, kui kaua läheb aega selleks, et Euroopa majandused äh, sellest kriisist välja tuleksid, ega ei teatud ka, milliseid vahendeid tuleks kasutada majanduse elavnemise toetamiseks Euroopa Keskpangale muidugi seega väga raske ja väljakutseid täis aastaga tegemist. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, koondas äh, Euroopa Keskpank kõik teised suuremad keskpangad selleks, et äh, välja kujundada ühtne pangandussüsteem ja et tagada lühiajaliselt likviidsus. see EKP lähenemine osutus äärmiselt õnnestunuks ja seega ma pean toetama oma kolleegi kes on teinud järelduse, et EKP äh, töö tulemuste osas, ma olen nõus, et kahe tuhande kaheksanda, kaks tuhat kaheksa aasta oli väga oluline ja et EKP oli oma ülesannete kõrgusel, kuid samas olen raportööri murega nõus selles osas, et äh, intressimäärade kärped ei ole pankade poolt üle kantud tarbijatele, see asi tuleks äh, vaatluse alla võtta, härra Trichet. üldiselt on aga härra Škikluna, minu Malt-, Malta äh, kolleegi raport äh, väga hea raport. suur tänu, härra Kaasa. ja Pervans Peres, teil on palun järgmisena sõna. suur tänu, härra president kuivõrd äh, härra Junk Juncker pidi olema täna kahetsusväärsel kombel mujal ei saanud ta liituda meiega sellel arutelul, aga, aga meie raportid on siiski väga heaks aluseks meie aruteludeks ja härra Šikluna raport eriti on keskendunud väga olulistele punktidele meie tänases arutelus, aga teie järglase härra Trichet ametisse nimetamisele peame ka tähelepanu pöörama demokraatia peab ka selles ameti nimetamises äh, olema kõige olulisem. Äh, kuid sellest veelgi olulisem on lihtsalt see, et kuidas ikkagi pank äh, toimib. nüüd meie teine raport, see Sven Kiigoldi raport puudutab teie valitsusvaldkonda, härra Rehn eurotsoonis praegu kasutatavad meetmed lammutavad meie sotsiaalmudelit ja see on risk, mille võttis teie eelkäija volinik äh, Almunia. ja euro kümneaastase ajaloo analüüsist on näha väga selgeid äh, sõnumeid meile, nimelt on eba, ebasusi tekkinud äh, rahaliidu sees ja need, kes Eurotsooni omal ajal lõid, äh, alahindasid ebastabiilsuse võimalust. kõigepealt äh, selleks, et stabiilsuspakti mõista, tuleb äh, rõhutada sellele, kui on, kui oluline on riikliku rahanduse ähm, kontrolli all hoidmine, kuid liikmesriikidel on ka oma pädevused, liikmesriigid üldiselt ei ole hea meelega valmis iseenda vastu sanktsioone seadma. kuid praegune koostöö ei ole tegelikult hea koostöö ja teie peate imerohuna kuidagi äh, riigid koondada, sellepärast et muidu me ei saa rääkida korralikust Euroopa majandusest. kakskümmend kakskümmend strateegia muuseas absoluutselt ei räägi äh, eelarvepoliitika ütlustamise tööst. Te peate sellele tähelepanu pöörama. suur tänu, Sari Essa ja järgmisena palun. president finantskriisist väljatulemise väljatuleku aegadel ähm, on paljudes liikmesriikides kasv äh, tulemas, aga meil on äh, pikka aega olnud tõsine tasakaalutus turgudel meil on küll äh, kasvupakt, kuid liikmesriigid ei ole seda järginud äh, ja seega on äh, meil nüüd tõsised probleemid paljude eelarvetega. Kreeka probleemi süüdistatakse selles, et nad on statistikat valesti esitanud, kuid probleemiks on siiski vale majanduspoliitika ja väga raske on meil teha otsuseid tänases olukorras Äh, ravi äh, on väga raske saada, meil on ainult äh, otsi, üksikud vahendid ja samas tuleb tagada majanduste jätkusuutlikkus. jätkusuutlikkuse puudus praegu viitab sellele, et makse tuleb tõsta selleks, et ka pikemaajalises perspektiivis saaksime rääkida stabiilsust. veel tuleb välja tuua see, et juba tänaseks kogunud võlg muidugi intressimäärasid tõstab ja elanikkonna iga ähm, vananemine muidugi tervishoiusektori kulusid ainult suurendab ja seega on väga oluline tagada SKT tõus äh, ja töökohtade äh, loomine, sellepärast et me suudaksime oma ühiskondasid siis äh, rahastada tulevikus. meie pikemaks perspektiiviks, perspektiiviks Äh, meie perspektiive mõjutab kindlasti ka sündivuse kasv tulevikus ja nii edasi. meil on vaja kindlasti riikide rahanduste paremat koordineeritust ja volinik äh, Reenilt ma küsin, kas on selline koordineerimine tulemas kuid samas mulle tundub, et seda eh, finantskriisi ei saa küll kuidagi eh, kasutada väljavabandusena, et miks eh, liikmesriikidelt pädevust ära võtta, meil on lihtsalt vaja väga selget eelarvedistsipliini. suur tänu, Olle Ludvigson, palun. suur tänu, suur tänu, härra president. sooviksin nendest raportitest tuua välja kolm põhipunkti. kõigepealt me peame rääkima avaliku sektori finantsidest ja mitte ainult säästudest, me peame rääkima ka sellest, et mida teha selleks, et majanduskasvu taastada ja tööhõive, tööhõivet suurendada. avaliku sektori kärped on vajalikud kuid samas tuleb ka sissetulekuid suurendada positiivse majanduskasvu läbi ja see tähendab, et tuleb tööhõivet suurendada ja inimeste sissetulekuid suurendada. siin räägiti ka finantssektori eh, läbipaistvuse parandamisest, siin tuleb veel väga palju ära teha. avatus ja läbipaistvus on heaks võimaluseks selleks, et eh, liiga riskantseid tegevusi finantsturul ennetada samaaegselt tähendab see ka järelevalve tõhusamat äh, kujundamist ja sellega ka kodanike usaldus tagasi võita, mis on äärmiselt oluline. EKP peab siin olema, võtma endale juhtrolli ning äh, läbipaistvust eelkõige just oma tegevuse ja töö puhul parandama. heaks sammuks oleks näiteks siinkohal see, et EKP nõukogu istungite protokollid avalikustataks. meil on vaja seda läbipaistvust see peab olema põhimõtteline, see peab olema Euroopa Liidu põhimõtteks. soovitused äh, nendele riikidele, mis on sattunud suurde ohtu, on samuti vajalikud. raportis räägitakse ka sellest, kui oluline on kriisiaegadel äh, kujundada väga selget keskkonnapoliitikat. majanduskasv peab keskenduma taastuvatele energiatele ja keskkonnasõbralikele tehnoloogiatele. sellisel viisil õnnestub meil jätkusuutlikku majanduskasvu saavutada. suur tänu ja nüüd kolleeg Engel. suur tänu see on kindlasti euro jaoks kõige eh, raskem kriis euro sisseviimisest peale, kuid ilma eurota oleks meil praegu kindlasti teistsuguse konkurentsiga tegu. ja sellisel juhul oleks stabiilsus tõesti erinevate valuutade konkurentsi all kannatanud. kui kaua see veel kestab? mõned inimesed soovivad saada eh, paremat eh, valits-, valitsemist kuid eh, teisalt eh, kutsutakse üles ka, et Euroopa institutsioonid siin rohkem ära teeksid. me peaksime spekulantide vastu tegutsema, me, spekulantide tegevusel on ohvriks langenud näiteks Kreeka ja ka teised liikmesriigid. solidaarsus tähendab aga ka tähendab eh, ka äh, ähm, eelarve stabiilsust. me oleme praegu Kreeka näitel näinud, millist mõju see avaldab nii eurole kui ka teiste liikmesriikide äh, majandustele. meil on vaja koordineeritud äh, äh, võlakirjade turgu, samuti me peame olema esindatud ka kõikides finantsinstitutsioonides me võiksime näiteks kuuluda ka eh, G kahekümne hulka. tuleb võtta ka uusi liikmeid vastu ehm, Eurotsooni vaimustusega ja mitte ainult uurida igat kui viimast pisiasja meil on vaja eelarvepoliitikat äh, koordineerida paremini ja ka meie majanduspoliitikaid paremini koordineerida, sellisel juhul me jõuame edasi. suur tänu, härra Engel, ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Sikerski kaheks minutiks. kriis äh, on haigus, millega tavaliselt kaasneb paranemine ning ka immuunsussüsteemi tugevnemine aga see võib kaasa tuua ka tüsistusi või isegi Äh, keha kahjustada. Äh, vaatame, kuidas see haigus, mida me kriisiks nimetame, alguse sai. enamasti äh, tulevad haigused sellest, et me oma keha eest ei hoolitse või nad tulevad väljaspoolt. selle kriisi põhjuseks on teod, mis on vastuolus turumehhanismidega, turg ise ei suuda selliseid spekulatsioone piirata kui ei ole olemas järelevalveorganeid. eriti oluline on järelevalve ebatavaliste olukordade üle turul. siiamaani on järelevalve finantsturgude üle toimunud riiklikul tasandil, globaliseerumine aga on loonud globaalsed finantsinstitutsioonid ja globaalsed finantsturud piisav globaalne, regionaalne või eh, Euroopa tasandil järelevalve ei ole toiminud eh, eh, turg äh, juhindub äh, saavutustest iga hinna eest. kriis ei alanud kahe tuhande kaheksanda aasta krahhidest, vaid tegelikult algas juba aasta varem, kui oli toiduainete kriis ja toimusid suured hinnakõikumised energiaturul. olukord, mis meil äh, praegu on, on tingitud sellest, et me ei ole kinni pidanud äh, vastu võetud stabiliseerimiseeskirjadest. Äh, komisjoni äh, eeskirjad olid liiga delikaatsed, mõnedel riikidel lubati teha rohkem, mõnedel vähem, mõned riigid toimisid ühtviisi, teised teistmoodi, ometigi integratsioon peaks tähendama seda, et me tegutseme ühiselt. nüüd me peaksime paluma kodanikelt andeks selle eest, mis me oleme te teinud ja paluma nende koostööd kriisist jagusaamiseks, me peame rakendama meetmeid, et kõige nõrgemad ei peaks üksinda kandma kriisi kulusid ning äh, me peame toetama ka neid riike, mida kriis kõige rohkem on tabanud. seda nõuab meilt meie Euroopa Liidu solidaarsus, sest et inimesed üksi ei tule sellega toime. Otmar Karas järgmisena. lugupeetud härra president, lugupeetud härra president Trichet, daamid ja härrad, sooviksin ähm, teid, härra Trichet, tänada mitte ainult äh, viimaste aastate ööst, vaid ka viimaste nädalate tööst. Äh, pädev, sõltumatu, järjekindel. selliselt olete te juhtinud EKP-d väga tormilistel aegadel. härra volinik Rehn, viimaste päevade avaldused teie poolt on olnud väga julgustavad, me peame kõik tegema selleks, et äh, järjekindlalt edasi jätkata seda teed, mille te olete ette võtnud. euro on stabiilsuse ankuriks ja seda ka kriisiaegadel. ja me peame siin lõpetama äh, legendide jutustamise, nimelt see, et, et äh, stabiilsuskasvupakt on tekitanud probleeme Kreekas ja teistes riikides. Kreeka peaminister ütles siin kojas väga selgelt, et euro ei ole süüdi, vaid on osa lahendusest. ilma eurota reforme ei toimu, ilma eurot ei suudeta äh, eesmärke saavutada, nii et ärme nõrgestame iseennast. me peame äh, üksteist mitte nõrgestama, vaid tugevdama. Kreeka ei kerja raha. me veendume selles, kui näiteks äh, kas või iga päev päevalehti loeme. oluline on mitte kuulata pop-, populiste vaid otsida ühiseid euroopalikke lahendusi. Kreeka ei kerja raha ja nad ei saa ka toetusi. Nad saavad küll toetust oma reformide ja säästuplaanide läbiviimiseks ja ka siin on EKP president Trichet oma kolme astme plaani raames öelnud väga selgelt, mis võimalik on. mitte keegi ei ole öelnud, et mitte miski pole võimalik ja ma lõpetan meil on äh, äh, rahandusliit ja ka majandusliit, kuid majandusliidu juurde kuulub ka poliitiline liit. majandusliidu juurde kuulub ka eelarvepoliitikate koordineerimine ja ka koordineerimine hariduspoliitikas ning ka majandus- ja sotsiaalpoliitikas. selleks on äh, liikmesriigid üles kutsutud ja siin me ootame neilt suuremat pühendumist seda tegevust me peame tegema ka euro tugevdamise huvides. suur tänu. ja nüüd saab äh, proua Jaslovjetska sõna. aitäh, president. daamid ja härrad, möödunud aasta oli euroala jaoks väga tormiline Äh, aasta alguses äh, liitus euroalaga Slovakkia ja aasta lõpus tekkisid Kreekal väga tõsised probleemid. maailm oli tunnistajaks äh, suurimale eh, majanduskriisile teisest maailmasõjast saadik. küsimus on selles, eh, kuidas nende probleemidega toime tulla, millises suunas majandus peaks arenema, millist majanduspoliitikat peaks Euroopa Liit eh, järgima. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele asjale. majanduskriis, Kreeka probleemid ning praegune arutelu Kreekale abi andmisest näitab, et eraldusjooned Euroopas peavad ikka paika. Jose Manuel Barroso ütles möödunud reedel, et meil on vaja erimehhanismi Eurotsooni riikide jaoks, kellel on rahanduslikud probleemid. ja eh, tema arvates peaks see eh, süsteem kehtima ainult euroala riikide jaoks, täna sõna võttes tahaksin ma kindlasti toetada volinik Levandovski ja äh, Poola rahandusministrit ning äh, liituda nende taotlusega, et kõigil liikmesriikidel, sealhulgas ka nendel liikmesriikidel, kes ei ole euroalas, oleks võimalus eurotsooni tugevdamises osaleda ning panna paika abimehhanismid Poola on üks nendest riikidest, kes ei ole euroalas, ometigi äh, võtame ka meie kunagi ühisvaluuta kasutusele ja ka juba täna me tahaksime vastutada euroala kujundamise eest, seega ärgem jätkame uusi liikmesriike sellest olulisest arutelust kõrvale Äh, ärgem loogem kahekiiruselist Euroopat, ärgem jagagem Euroopat euroalaks ja mitte euroalaks, me oleme lõppude lõpuks ikkagi üks liit ja lõpetuseks tahaksin toetada kõiki neid resolutsiooni elemente, mis kutsuvad Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanka ja eurorühma liikmeid toetama euroala laiendamisprotsessi see peaks toimuma vastavalt praegustele kriteeriumitele ning eh, Euroopa Keskpanga juhti tuleb tänada tema väga eh, tubli töö eest Euroopale raskel ajal, aitäh! suur tänu! lugupeetud kolleegid, nüüd tuleb vaba mikrofoni voor ja mõned kolleegid saavad sõna kõigepealt. härra Olomesjärv. suur tänu, härra president ja äh, tänan ka härra volinikku ja ka EKP presidenti, tänan ka äh, raportööre nende kõrge kvaliteediga äh, tööde eest. tõesti on väga problemaatiline see, et töötute määr kasvab, minu koduriik ei ole erand, kolmteist protsenti on meil töötuid. Slovakkia esimesel jaanuaril kaks tuhat üheksa sai äh, Eurotsooni liikmeks. ja see avaldas väga positiivset mõju majandusele, ühiskonnale ja ka poliitikale. suurem osa inimestest äh, Slovakkias on väga positiivselt meelestatud euro suhtes ja see on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, euro peab säilitama senise stabiilsuse ja maine. seetõttu komisjon ja EKP-d tuleb nende tegevuses toetada. selleks, me vajame seda, et Majandus- ja Rahaliit äh, saavutaks kõrgema äh, tasandi. kuid siin on tegu strateegilise küsimusega, siin me vajame ka nõukogu äh, suuremat pühendumust. suur tänu ja härra Sigmund Bassetis saab järgmisena sõna. lugupeetud president, arvestades rasket majandusolukorda, ei saa me oodata olukorra kiiret paranemist Äh, finantskriis on tekitanud äh, terve rea äh, rahandussektori toetusprogramme, mis aga omavahel ei ole ühtlustatud ning raha, mis eraldati pankadele, kasutati ära tihtipeale oma vajaduste rahustamiseks, rahuldamiseks ja täna me olemegi silmitsi sellise käitumise tagajärgedega. VKE-d lähevad pankrotti sellepärast, et neile ei anta laene Euroopa Keskpank loomulikult tagab likviidsust, aga kui me loodame võrdseid tingimusi kõigile, siis meil äh, tuleks vaadata ka, et äh, äh, likviidsus oleks tagatud väljaspool euroala. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Browns aitäh, president. raportöör härra Skikluna ütles, et Euroopa Keskpank on üritanud likviidsust suurendada, aga seda ei ole edasi antud klientidele Äh, see on äh, niimoodi nii väljaspool kui ka seespool euroala. minu erakond on rahul, et Ühendkuningriik on väljaspool euroala. Äh, riigi valuuta peab peegeldama riigi enda majanduse vajadusi ja mitte kahekümne seitsme erineva majanduse keskmisi vajadusi. oma valuuta säilitamine aga on ainult osa vastusest. keskseks probleemiks on see, et laenude andmine ja jagamine on eraettevõtete käes, kommertspankade käes ja seda nii euroalas kui ka väljaspool euroala Äh, krediitide andmine, raha loomine tuleb äh, eraettevõtete käest ära võtta. Äh, majanduskasvu tagamiseks suurte infrastruktuuri finantseerimise võimalused tuleb anda valitsuse kätesse, sellega ei tohiks tegeleda pangad, aitäh. suur tänu. Petri Luhan saab nüüd sõnaks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 ning eh, kui me võrdleme seda kaitsega, mida paks-, pakub euro, siis eh, Euroopa ühisvaluuta eelised on selged, see täiendav likviidsus, mida pakub näiteks Euroopa Keskpank. me oleme eh, suutnud vältida neid ohte, mis kaasnevad vahetuskursi kõikumisega ning äh, ka nende inimeste riskid, kes on väljaspool euroala, on palju kõrgemad. Äh, me peame oma äh, fiskaalpoliitikat koordineerima ning ma arvan, et see on üks õppetund, mille me tulevikuks saame tallale panna. ja tihtipeale öeldakse, et me peaksime euroala laiendama just nimelt selleks, et kaitsta te teisi ka kriisi tagajärgede eest, aitäh! suur tänu ja nüüd proua Karin Kallenbach suur tänu, härra president, härra Trichet, suur tänu, suur tänu nende raporti osade eest, kus äh, hoiatakse selle eest, et äh, töötasusid mitte piisavalt, äh, töötasust ei tohi piisavalt ähm, vähendada. sest selle mõjutaks ka majanduskasvu. see vähendab ka Euroopa kodanike võimalusi ehm, olla osaline ka sotsiaalses elus. seetõttu on oluline, et me vastavalt nendele suunistele ka oma eelarveid ehm, koostame. meil on vaja rohkem tähelepanu pöörata majanduse ja sotsiaalaspektidele, ehm, kui me soovime saada paremat Euroopat ja teadusesse, haridusse ei investeerita, siis sellisel juhul me ei saa ka konkurentsivõimelist ähm, Euroopat. ja need ei saa olla need, äh, ei saa olla, tekkida sellist olukorda, et need rühmad, kes ei olnud äh, kriisi tekkimises süüdi, peavad hakkama seda kinni maksma ja seetõttu ma paluksin, et sotsiaalset aspekti tuleb tulevikuski rohkem rõhutada, seda säästa. suur tänu. nüüd härra Sultan Potso nem jelentkeztem fős. härra president, suur tänu, et andsite mulle sõna, ma küll ei soovinud sõna võtta. härra Segedi, minu kolleeg oli see, kes soovis sõna, aga ta sai juba sõna, aga sellegipoolest suur tänu. ma olen vaba mikrofoni vooru viimane kõneleja. ja viimane kõneleja on Angeelika Ventner. suur tänu praegune majandus- ja finantskriis on, on äh, struktuur, struktuurikriis ja see tähendab seda, et eelarveid tuleb paremini kontrollida. üleilmastumine sunnib ka Eurotsooni üle võtma tõhusamat äh, finantsmudelit, kuid see ei tähenda seda, et selle peaksid kinni maksma tavalised äh, lihtsad kodanikud. ja seetõttu ma siin kutsuksin kõiki üles olema ettevaatlikumad. suur tänu! sellega on äh, vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd saab sõna härra Jean-Claude äh, Trichet, Euroopa Keskpanga president. suur aitäh, president, et andsite mulle võimaluse öelda, et äh, ma seisan siin parlamendi ees ma olen täna siin ja ma olen siin juba käinud kuus ja pool aastat ja esimest korda ma kuulen nii paljusid sõnavõtte, nii paljusid analüüse, mis sisaldavad ettepanekuid. üsna paljud sõnavõtud olid sellised ja, ja see tõesti hämmastab mind ja mind hämmastab ka see seisukohtade mitmekesisus, mida siin esitati. nii et, et kui lubate, siis ma üritan Äh, kokku võtta oma peamise sõnumi pärast seda, kui olen teie öeldu ära kuulanud. kõik sõnavõtud olid väga väärtuslikud ja väga asjakohased ning Keskpank kahtlemata äh, pöörab neile nii palju tähelepanu kui võimalik. nüüd, äh, kui rääkida väljakutsetest, mis Euroopa Keskpanga ees seisavad, siis Euroopa Keskpanka muide kiideti selle eest, et Euroopa Keskpank on suutnud väga rasketes oludes kiiresti reageerida. sellega seoses tahaksin ma teile öelda, et ma arvan, et mina ja mu kolleegid üritame anda endast parima väga erakorralistes tingimustes. Need tingimused on tõesti hulli, hullemad teisest maailmasõjast saadik ja tõenäoliselt ka kõige hullemad alates juba esimesest maailmasõjast, seda eriti siis, kui me poleks kiiresti tegutsenud aga paljud teist on öelnud, et äh, probleemid äh, on ka teiste keskpankade ees ja teiste Euroopa keskpankade ees, ülejäänud maailma keskpankade ees. me kõik äh, peame täitma tohutult, kandma tohutut vastutust ning ma ei saa öelda, et rasked ajad oleksid läbi. me ei ole veel rasketest aegadest üle saanud Äh, asjad ei ole veel endised, seetõttu me peame olema valvel. Äh, mulle jõudis kohale ka see, mida te majanduskasvu ja töökohtade kohta tahtsite öelda, ma olen teie sõnumiga täiesti nõus. ma pean ütlema, et tagada stabiilsuse äh, keskpikas ja pikemas perspektiivis anname meie oma panuse jätkusuutlikusse majanduskasvu ning jätkusuutlikusse töökohtade loomise. Te teate, et meie sõnumiks on struktuurireformid, need on vajalikud selleks, et tõsta Euroopa Liidu majanduskasvu potentsiaali ja töökohtade loomise potentsiaali, see kõik on äärmiselt oluline see sõnum, mis teilt tuli ja mida meie Keskpangas jagame, ja ma ei hakka siin nüüd voliniku eest vastama, aga te ütlesite, et juhtimine äh, Euroopa juhtimine, kus on kakskümmend seitse riiki ja kus äh, on kuusteist riiki euroalas, on äärmiselt oluline ning see nõuab meilt äärmist vastutust, see nõuab äärmist vastutust ka riikidelt, kas nad on siis kuueteistkümne euroala riigi hulgas või kahekümne seitsme riigi hulgas, nad peavad täitma oma kohustusi, nad peavad teotama, nad peavad teostama järelevalvet äh, meil on vaja täielikku äh, stabiilsus- ning majanduskasvupakti rakendamist, meil on vaja järelevalvet kõigi poliitikate üle, see on Euroopa Liidu südames ning ma pean ütlema, et oluline on ka järelevalve struktuurireformide üle ning hinnakonkurentsi äh, üle järelevalve teostamine, eriti euroala riikides, see on äärmiselt oluline ma ei taha äh, pikemalt kõnelda enam Kreekast ning erinevatest äh, küsimustest, mis seal kaalul on, sellel, sellel teemal ma olen juba väga paljudele küsimustele vastanud, näiteks majandus, rahanduskomisjonis. tahaksin ainult öelda nii palju, et äh, Kreeka on omamoodi rollimudeliks ja ka Iirimaa on selliseks mudeliks. Iirimaal olid väga suured probleemid, nagu ütles üks saadikutest ning Iirimaa rakendas äh,, suhtus oma probleemidesse väga tõsiselt äh,, käitus väga sihikindlalt, väga professionaalselt ning seda on tunnustanud kõik riigid. nii et, et ma tahaksin seda rõhutada ja kordan veel kord, et Euroopa Keskpanga hinnang on selline, et need uued meetmed, mida Kreeka valitsus on rakendanud, on tõesti veenvad ning äh, julgust sisendavad. nüüd äh, pikemas perspektiivis äh, olukorrast euroalas. me järgmise kümne või kahekümne aasta jooksul saavutame hinnastabiilsuse Eh, sest oleme seda teinud juba euro kasutusele võtmise algusest saadik, te võite meid usaldada, me suudame tõestada, et me ei esita teile teooriat, vaid eh, meil on taga faktid ja arvud. ning kõik euroala riik, riigid teavad, et keskmine inflatsioonimäär euroalas on allapoole kahe protsendi eh, ja seda keskmises ja pikemas perspektiivis ja sellest tuleb riiklikul tasandil õppida Äh, euroalasse kuulumine annab kasu ning me ei tohi lähtuda ainult riiklikust tasandist ja probleemi sellel tasandil lahendada. meie äh, peame kinni oma mandaadist ja liikmesriigid peavad järgima oma mandaati, sellepärast et nad on äh, kohustatud järgima majanduskasvu ja stabiilsuspakti äh, ning nüüd veel ka mõne sõnaga läbipaistvusest. härra president, nagu ma juba korduvalt olen öelnud ja nagu siin äh, mitmed saadikud rõhutasid, me oleme kõige läbipaistvamad äh, äh, siin maailmas, kui puudutab näiteks meie analüüside avalikustamist meedias, samuti oleme me väga läbipaistvad pressikonverentside osas, meil on alati pressikonverentsid pärast ju-, nõukogu koosolekut meie ei too välja küll, kes nimeliselt ühe või teise asja poolt hääletavad, sellepärast et meie leiame, et meie sõnum on see, et me ei ole isikute kolleegium, me olemegi just nimelt üks tervik. Äh, nõukogu on äh, juhtiv organ, see on organ, mille arvamus on oluline ja ma tahaksin veel kord öelda, et olukord ei ole veel endine, me peame reformima finantsturge, peame seda tegema väga põhjalikult, selleks et me saaksime olla kindlad, et taoline kriis uuesti ei puhkeks. ja viimane asi, mis puudutab Poolat ja Ungarit, siin öeldi, et neid riike ei ole keskpank kohelnud nii, nagu oleks pidanud. ma arvan, et keskpank võib-olla ei ole piisavalt informeeritud ja ma paluksin, et ta pöörduks äh, äh, oma riigi keskpanga poole ja siis ta saaks teada, et Euroopa Keskpank on teinud tõesti väga tihedat koostööd nii Poola kui Ungari keskpankadega, seda kõigi hüvedes, aitäh. suur tänu, härra Trichet nüüd saab sõna härra volinik Olli Rehn. president, uh, honorable members. Uh, härra president, austatud uh, saadikud, lubage esmalt tänada teid selle väga tõsise ja sisulise debati eest, ma kuulasin teie seisukohti väga hoolikalt ning nendest teen järelduse, et väga tugevalt toetatakse Äh, majanda, majanduse valitsemistavade koordineerimist Eurotsoonis ja Euroopa Liidus laiemalt. minu meelest on äh, tänane arutelu olnud väga vä-, väärikas ja väärtuslik äh, algus ülemkogu kohtumisele, mis toimub siis täna ja homme. ja tervitan ka seda võimalust üsna pea minna juba parlamendi majanduskomisjoni ette sellest samast teemast rääki- äh, maks ja tahaksin, et see toimuks nii kiiresti kui võimalik, äh, kohe pärast lihavõtteid minu meelest oleks hea aeg. Äh, majanduslik, majanduse hal-, valitsemise osas on kaks asja väga olulised nimelt selle tegevuse nurgakivi peab olema selline, mis on tugevalt paigas ja viib meid eelarve ja eelarvepoliitika tugevama järelevalveni. ning oluline on muidugi ka soovituste edastamine komisjoni poolt liikmesriikidele ja kui vaja, siis ka hoiatuste edastamine. ja teine nurgakivi on kindlasti senisest tõhusam ennetustegevus ja süsteemsem ja karmim makromajanduslike tasakaalude äh, Äh, jälgimine äh, liikmesriikide vahel Eurotsoonis ja Euroopa Liidus laiemalt. ning ka siduvate poliitiliste suuniste esitamine selles vallas on oluline. see kõik on vajalik selleks, et vältida ebatasasuste äh, suurenemist ja on ilmselge, et kõige pakilisem vajadus äh, praegu on nendes riikides, kus äh, eelarve defitsiit on väga suur ja kus äh, sissetulekud on, on väikesed riigi jaoks ja probleemiks ei ole mitte ainult Kreeka, kuigi jah, praegu kõige teravamalt on see tunda seal. kuid see ei tähenda muidugi seda, et me tahaksime kuidagi äh, negatiivselt mõjutada neid riike, kus jooksev konto ei ole defitsiidis, vaid kus eksport äh, on äh, suur. me ei taha, et äh, Bayern München Olympic Lyoni meeskonna vastu halvemini mängiks, see ei ole meie eesmärk. me tahaksime, et nii ekspordivõime paraneks, kui see on vajalik, ja sisenõudlus kasvaks, kui vaja ja võimalik ja seega me tahame nii, et Bayern München kui ka Olympic Lyon äh, mängiksid mõlemad Euroopa meeskondadena paremini kui seni ja et nii rünnak kui kaitsepool oleksid äh, tugevalt jalgadel. ja äh, seda ju, selles ju peitubki kogu Eurotsooni iva. suur tänu! suur tänu! ja nüüd saavad sõna mõlemad raportöörid. kõigepealt eh, härra Skikluna kolmeks minutiks ja palun pidage kõne eest kinni. ja palu-, kutsuksin teie tähelepanu. suur tänu, härra president, paar märkust kõigepealt, lubage, lubage mul kasutada võimalust tänada Euroopa Keskpanka koostöövalmiduse ülesnäitamise eest minu mitmetele küsimustele vastates ja suur tänu ka variraportööridele nende ühise ühiste jõupingutuse eest, kui tegelesime muudatusettepanekute osas kokkuleppele jõudmisega ja laiendasime siis äh, oma raportit. me oleme näinud, et äh, majanduslangus on tõsine väljakutse olnud, kuid äh, samas pinged Eurotsoonis ei ole midagi uut ja need on meile et hästi teada, me teame, me, et me ei ole veel optimaalne nii-öelda valuuta piir, ühisvaluuta piirkond. kuid sellepärast me peamegi olema novaatorlikud. me peame üles ehitama mõistlikud äh, majanduslikud äh, poliitikad ja vahendid. loomulikult äh, peab nendega kaasas käima Euroopa ühtekuuluvuspoliitika printsiipide toetamine. keegi siin ütles, et EKP ei saa Kreekat aidata, sellepärast et artikkel sada kolm Lissaboni lepingus keelab igasugused nii-öelda päästvad klauslid. kuid üks asi on jah, kedagi, kellegi elu päästa, teine asi on anda ajutist finantstoetust. me teame, et meie ees on valikuid mitmeid mõned nendest valikutest on rakendatavad kohe, teised äh, keskpikas perspektiivis. nagu ähm, kolleegid, kes kõnelesid enne mind, juba ütlesid, äh, me eurooplastena kõik äh, tahame, et euro oleks edukas ja eurost võib saada edukas valuuta nii et äh, olgem siis kõik koos ühiselt tegutsemas selle eesmärgi nimel. Euroopa Parlament, äh, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ja Euroopa Nõukogu ja leikem ühine tee, mis viib meid edule. ja veel kord, me peame taastama rahva usalduse äh, riiklike institutsioonide suhtes, kuid seda saab teha läbi läbipaistva tegutsemise ja kui on paigas korralik seadusandlus, me peame tagama selle, et äh, sellist mastaapi omav kriis mitte kunagi enam ei korduks. suur tänu, härra Šikluna ja järgmisena saab sõna meie teine raportöör, härra Sven Kiigold. Well, after this debate uh, I would like to, to make three pärast seda arutelu tahaksin teha kolm lühikest märkust. kõigepealt ma arvan, et vaadates neid erinevaid arvamusi siin kojas, ei ole meil võimalik jõuda ühisele kokkuleppele. oli vastuolusid, selgeid vastuolusid ja ma arvan, et meil tuleb proua Triš-, härra Trichet ja härra Reeni üles kutsuda asja täpsemalt vaatama. meil on keskne probleem nimelt see, et kulud peaksid kasvama kooskõlas inflatsiooni eesmärgi ja tootlikkusega. mõndades riikides on kulud äh, liiga kõrged ja on väga hea, et te reageerite, kuid on teisi riike, kus maksupoliitikat äh, ja ta-, tasustamispoliitikat selleks, et lihtsalt jääda sellest määrast alla. ja et nende vastu tuleb midagi ette võtta kui me mitte midagi ette ei võta, siis eurotsoon satub äh, ohu alla ja sellepärast ärgem pöörakem silmi ära ja ma kutsun kolleege üles mitte öö, äh, sellele tähelepanu pöörama. vaadakem Kreekat ja stabiilsusprogrammi, mis välja töötati. ma tahaksin toonitada, et sellega on suur probleem ja tahaksin rääkida sellest, mida nägin eelmisel nädalal Kreekas. suur osa kreeklasi tunneb, et viimase kahekümne, kolmekümne aasta jooksul on paljud inimesed saanud äh, rikkaks ebaausatel tingimustel. ja kui te kiidate Iiri edusamme, siis te ei saa seda võrrelda Kreekaga. sellepärast, et kreeklased tunnevad, et nemad kannatavad asjade pärast, mida nad ise pole teinud ja sellepärast, härra Rein, kutsun teid üles, avaldage survet Kreeka valitsusele selleks, et äh, vastutusele võetaks need, kes ebaausal teel rikkaks said viimastel aastatel. kui te seda ei tee, siis see probleem kasvab veelgi. ka majanduslikel põhjustel tuleb meil hoolitseda selle eest, et programm oleks sotsiaalselt õiglane, sest seda ta veel ei ole. közös vitát bezárom, rövidesen szavazásra kerül a sor suur tänu, sellega on ühine arutelu lõppenud ja me asume kohe varsti hääletama lugupeetud daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. me alustame hääletust. härra Goldiš palus sõna eh, iseostes isikliku solvamisega. Teil on sõna. Teil on sõna kolmeks minutiks. Merci, monsieur le president. tänan, härra president üheksateistkümnendal märtsil eh, saadud teate järgi ütles eh, inimõiguste kohus, et Vaeslav enamus meie parlamendist rikkus õigust, keeldudes, keeldudes eh, minu immuunsust, saadikupuutumatust kaitsmast. ja sama puudutab ka ja see toimus sel ajal, kui mind kiusati taga poliitiliselt ja juriidiliselt jutumärkides kurja